Good afternoon, ladies and gentlemen. May I ask you to take your seat? daamid ja härrad, paluksin teil oma kohtadele asuda. nii et me saaksime alustada tänase kohtumise teist osa. tänan, tänan. Thank you very much. I open the. suur tänu Läheme Regi koosoleku teise osa juurde. täna siis on kahekümne neljas jaanuar. kõige olulisem päevakorrapunkt äh, täna pärastlõunal on meil mõttevahetus härra Tomislav Tomtševiga, kes on asepeaminister, kes tegeleb Euroopa Liidu fondidega ja majanduspoliitikaga, esindab nõukogu eesistujat selleks, et tutvustada meile Bulgaaria eesistumise prioriteete. Te, nagu te võite ette kujutada, on minu kui bulgaarlase jaoks eriliselt suur rõõm tervitada siin Bulgaaria asepeaministrit siin Regi komisjonis, selleks, et ta tutvustaks Bulgaaria eesistumise prioriteete, mis puudutab ühtekuuluvuspoliitikat ja majandusarengut samuti. tere tulemast, härra Tontšev, äh, suur hea meel on teid siin näha täna. menetlus äh, on meil tavapärane, anname kõigepealt sõna härra Tontševile, kes tutvustab Bulgaaria eesistumise prioriteete, mis järel vahetame mõtteid, on võimalik esitada küsimusi, äh, e-, esimesena esitavad oma küsimused fraktsioonide koordinaatorid. ja nüüd enam pikemalt viivitamata, härra Tontšev, teil on sõna Kochcie Polena. Madam Chair, dear... proua esinaine, lugupeetud äh, Euroopa Parlamendi liikmed. Äh, üritan kasutada bulgaaria keelt, mitte ainult sellepärast, et minu bulgaaria keel on parem kui inglise keel, aga ka selleks, et teil oleks võimalus kuula bulga-, kuulda bulgaaria keele kaunist meloodilist kõla ja äh, tahan ka näidata, et me oleme suutelised tõlkima regionaalset ja ühtekuuluvuspoliitikat kõikidesse keeltesse. ja palun valmista, võtke siis välja oma selleks ette nähtud seadmed. lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, tänase kuulamise eesmärk on vaieldamatult tutvustada Bulgaaria eesistumise prioriteete, iseäranis neid, mis on seotud äh, ühtekuuluvuspoliitika tulevikuga. tahaksin aga minna kaugemale äh, protokollist ja selle korrast ja tahaksin lisaks oma tänale lühikesele sõnavõtule äh, pidada avameelset arutelu, rääkida mitte ainult meie prioriteetidest, eriti ühtekuuluvuspoliitika vallas, aga tahaksin rääkida ka ühise Euroopa projekti tulevikust. sest äh, ainult need, kes teavad, kuhu nad lähevad, ainult nendel on tulevik. nagu lubasin, äh, Bulgaaria eesistumise neli prioriteeti on siis järgmised, Euroopa tulevik ja noored, majanduskasv ja sotsiaalne sidusus see on, siis see on alati aktuaalne, teiseks Euroopa perspektiiv ja ühenduvus Lääne-Balkani riikidele, julgeolek ja stabiilsus tugevas ja ühtses Euroopas ning neljandaks digimajandus ja tulevikuoskused. Need prioriteedid peegeldavad meie sees, eesseisvaid väljakutseid, ma ei taha kuidagi alahinnata äh, prioriteete, mis on seotud tuleviku või noortega või digitaalse majandusega, aga siiski tahaksin rõhutada ühte konkreetset prioriteeti, mis on seotud äh, Lääne-Balkani riikide Euroopa perspektiiviga. kakskümmend aastat tagasi oli Balkani maades sõda. selle sõja haavad ei ole veel paranenud. sellel ajal me kõik, nii Bulgaaria kui Euroopa Liit, sageli seisime kõrval abitult ja vaatasime sündmuste kulgu. selline stsenaarium, seda on võimalik vältida ainult siis, kui me anname selge poliitilise perspektiivi oma Lääne-Balkani naabritele, sest äh, seal, kus on jõukus ja seal, kus on ühised äh, jagatud väärtused, seal ajalooline kogemus on meile õpetanud, et seal ei sünni sõdasid. arvestades erilist äh, tundlikkust selle territooriumi selles kontekstis sobib Bulgaariale seda teemat eriti edasi tõsta ed,, ed, esile tõsta. meie ees on aga algamas ühtekuuluvuspoliitika huvitav arutelu, see võib-olla on küll äh, klišee, aga siiski äh, ma arvan, et äh, see iseloomustab väga hästi eelseisvat Bulgaaria eesistumist, just nagu Hiina needus ütlebki, loodan, et saad elada huvitaval ajal. meie ees on kõik tavapärased väljakutsed, mis on meile hästi tuttavad, mis, mis on seotud vajadusega äh, riike üksteisele lähendada, meie ees on ka uued prioriteedid, suhteliselt uued mis on seotud rändega ja julgeolekuga. lisaks Ühendkuningriigi lahkumine Euroopa Liidust eeldab poliitilisi, majanduslikke ja finantsväljakutseid, mis on uut tüüpi. on oluline rõhutada tohutuid riske, nagu mina neid näen, mis seisnevad selles, et me kaotame ühise eesmärgi tunnetuse. ma tahaksin teile meelde tuletada, et kümme aastat tagasi meie eesmärgid olid äh, ette jõuda oma konkurentidest maailmas, saada paremaks innovatsiooni teadusuuringute alal. me olime, me uskusime iseendasse, arvasime, et suudame konkureerida teiste riikidega, nüüd peame tunnistama ausalt, et mõnikord meie tegevuse, tegevustes oleme nagu kriisikeskus. peame pidevalt ähm, hakkama saama järjekordsete kriisidega. ma ei taha, et Euroopa Liit oleks äh, kriisihalduskeskus. Euroopa Liit on tõestanud, et ta on suuteline kriise lahendama, kuid minu arvates lisaks kriidi, kriisihaldusele peame seadma endale kõrgemad eesmärgid ja tulles tagasi ühtekuuluvuspoliitika juurde, me ei tohi unustada, et paljude ekspertide arvates on see kõige edukam ja samas mm, kõige reformitum Euroopa poliitika, kõige auditeeritum samuti, samal ajal kodanike suhtumine ei ole siiski päris üksmeelne ühtekuuluvuspoliitikasse kõik need äh, faktorid mõjutavad äh, arutelu järgmise finantsraamistiku teemal ning ühtekuuluvuspoliitika teemal. see moodustab ühe kolmandiku Euroopa Liidu eelarvest. me peame arvesse võtma vajadust äh, lahendada väljakutsed, mis on Euroopa Liidu ees, pean silmas rännet, julgeolekut, lähenemist erinevate regioonide vahel Euroopa Liit on tugev ainult siis, kui kõik tema kodanikud Helsingist Ateenani, Lissabonist Varnani naudivad sama elatustaset ja me peame tunnistama, et see on veel kaugel tulevikus vaatamata tehtud investeeringutele, kõige vaesemad on endiselt kümme korda vaesemad kui kõige rikkamad. seda näitavad mõned arvutused, mõned teised arvutused aga näitavad, et vahe võib isegi olla kahekümnekordne. jah, ühtekuuluvuspoliitikas peab olema tasakaal ühisturu äh, nõrkuste leevendamiseks, kuid samal ajal tuleb tagada lähenemine, samas tuleb muuta kogu Euroopa Liit tugevamaks, konkurentsivõimelisemaks äh, paremaks kõigi kodanike jaoks ja siin jõuan oma esimese mureni. see on seotud äh, sellega, et puudub äh, laiapõhine arutelu meie tulevaste prioriteetide üle. me hakkame arutama tulevast finantsraamistikku, ilma et me arutaksime paralleelselt Euroopa kaks tuhat kolmkümmend eesmärke. mis on meie ühised prioriteedid? kuidas me kavatseme saavutada kestlikku lähenemist? kuidas Euroopa Liidust saab globaalne osapool? kas me üritame selle debati muuta pigem tehniliseks? millised saavad olema uued temaatilised eesmärgid ja teme-, temaatilise kontsentratsiooni põhimõtted tulevastes äh, eeskirjades, mille alusel hakkavad toimima struktuuri- ja investeerimisfondid? ma usun, et me saame olla edukad ainult siis, kui me teame, kuhu me läheme. minu kogemus näitab, et ei ole hea kommenteerida eelarveid, eelarvet ja eelarve kulutusi, kui me ei tea, millised on meie eesmärgid ja prioriteedid ja siinkohal Euroopa Parlamendi liikmed, ma teeksin ettepaneku ja samas ehitaksin üleskutse teile, et, et enne või arutelude raames, kus me hakkame rääkima eelarve tõhususest ja mõjususest, hakkame rääkima eelarvest, vahenditest, numbritest, räägime eesmärkidest ja prioriteetidest. tehkem seda kiiresti, arvutagem, aga olgu meie arvutused õiged, aga ärgem unustagem ka olla visionäärid, mitte raamatupidajad. minu teine mure on seotud sellega, et paljudel põhjustel, milleks peamine on Brexit, peame õppima, kuidas teha rohkemat vähemate vahenditega, head kolleegid. paraku me ei saa seda probleemi lahendada mõne võlukepi äh, viibutusega. me, meil on vaja konkreetseid mehhanisme, metodoloogiat, lähenemist. moment Първият е свързан с това, че трябва да инвестираме само в сектори с висока добавена. Esiteks peame investeerima sektoristesse, kus on kõrge lisaväärtus. selles, seda kindlasti ei saa vaidlustada, aga meie lähtepunkt peab olema jaga-, ühine mõistmine selle kohta, mida me mõistame kõrge lisandväärtuse all. teiseks, lisaks investeeringutele kõrge lisaväärtusega sektoritesse, peame äh, mõtlema sektoritele, kus me saame tõhususe ja mõjususe tagada igale investeeringule. selleks ühtekuuluvuspoliitika peaks olema nii stiimul kui reformi liikuma panev jõud. loomulikult, kui me tahame saavutada rohkem vähemate vahenditega siis peame optimeerima investeeringute voogu, see on äh, loomulikult seotud äh, reeglite radikaalse lihtsustamisega. eelmise aasta lõpul analüüsisime liikmesriikide tasandil kontrolli läbiviimist äh, ametiasutuste poolt ja tulemused olid üsnagi häirivad. läbi viidi seitsekümmend kolm kontrolli ja neli, ja sealjuures oli vaja nelikümmend, nelikümmend kuus erinevat äh, dokumenti esitada abisaajatel. ja antud, ja tegemist ei ole liikmesriikide eripäradega, see on üldpilt. kõik see juhtus vaatamata meie süstemaatilistele jõupidamistele. Äh, me, et me ei taotleks seda, mida meil ei ole vaja, et äh, me oleme palju nendesse inimestesse investeerinud, nad on näidanud, et nad on kogenud, et meil on olemas haldussuutlikkus, aga küsimus on, kas ühel ilusal päeval audiitorid võib-olla ütlevad, et on vajalik finantskorrektsioon või äkki me oleme, oleme teinud mõne vea, oleme jätnud esitamata mõne dokumendi kui me jätnud, jätame midagi tegemata, siis kelle süda see, seda, kelle süü see siis on ja sellest tulevad raskused nii abisaajatele kui vastutavatele struktuuridele ja seepärast ma arvan, et meil on vaja revolutsioone mõnedes valdades, mina olen pärit Ida-Euroopast, me oleme väga ettevaatlikud, kui on vaja revolutsiooni, siis äh, selle eesmärgiks peab olema lihtsustamine, reeglite lihtsustamine. tõeline lihtsustamine on võimalik ainult siis, kui me oleme piisavalt vaprad ja ainult siis, kui me lähenemist äh, muudame, me ei peaks äh, keskenduma dokumentidele, vaid asja tuumale, milleks on eesmärgid ja see tähendab, et meil on vaja uut tööriistakasti, uus tööriistakast oleks siis suunatud dokumentide kontrollile, mitte keegi ei sea küsimärgi alla kontrolli vajadust, äh, mõnikord isegi range kontrolli vajadust aga ma usun, et kontrolli eesmärk peaks kont-, olema eelkõige nutikas kontroll. jaa. me ei leiuta tarkade kivi, aga vähemasti proovime viia selleni, et kontroll on katalüsaatoriks. lihtsustamine oleks katalüsaatoriks. Bulgaaria eesistuja osaleb äh, komisjoni ettepaneku väljatöötamises, äh, mis puudutab uut finantsraamistikku, see langeb meie eesistumise ajale, seepärast me ei saa ala hinnata selliseid teemasid nagu liikmesriikide kaasrahastamine, prioriteedid, temaatiline kontsentratsioon, äh, milliste kriteeriumide alusel määratakse liikmesriikidele antavad, liikmesriikide panused, liikmesriikide antavad summad, Äh, kuidas võetakse kaotusele eksante tingimuslikkus ja nii edasi. aga millist poliitikat me tahame tegelikult pärast aastat kaks tuhat kakskümmend? kas me, meie eesmärgiks on lähenemine, ühiste väärtuste jagamine või siis me tahame pigem keskenduda mõnedele regioonidele, kas see peaks katma kõiki piirkondi, kas meie liikmesriikidena ei peaks mitte rohkem panustama? see on teema, Äh, mille osas ma ootan tuliseid arutelusid või satuvad vaesemad äh, piirkonnad veelgi marginaalsemasse olukorda ja kus neil puudub võimalus täita kaasrahastamisnõudeid. ma arvan, et need on need küsimused, mis otsustavad tuleviku arutelu üle, need on peamiseks väljakutseks Bulgaariale nõukogu eesistumise kontekstis. Need küsimused kavatseme esitada üldasjade nõukogus äh, Luksemburgis kaheteistkümnendal aprillil ning samuti kõrgetasemelisel konverentsil Sofias kaheksandal juunil. ja lubage mul väljendada siin lootust, et Euroopa Parlament saab olema meie peamiseks partneriks nende väljakutsete lahendamisel eelseisvates aruteludes ja lõpetuseks, Bulgaaria on väike riik ja vaat-, ja meid on sageli nimetatud äh, erinevate nimedega, sildistatud, kuid me oleme riik, kes on äh, kümne aasta jooksul väga palju saavutanud. see ei ole seotud mitte ainult hea tahte ja ambitsiooniga, see on suurel määral seotud ka meie õpituga, meie kogemustega, selles osas, kuidas hallata Euroopa Liidu vahendeid Äh, pean siin silmas kõiki praktilisi aspekte, seepärast äh, ma olen kindel, et äh, tuginedes kõikidele õppetundidele, tahame olla ausaks vahendajaks, kelle eesmärgiks on kompromiss, arvestades suuri väljakutseid, mis on meie ees, samal ajal minu ambitsioon on, et millal iganes see peaks olema vajalik, me võime olla kas liidrid või värs-, uute ideede generaatorid, sest uusi ideesid on meil tõesti vaja. Bulgaaria keeles ütleme me värsked ideed, see, mis viib meid ühise tuleviku suunas. suur tänu, härra minister! suur tänu teie inspireeriva kõne eest. ja nüüd ma annaksin sõna koordinaatoritele. härra Nist-, Van Nistelrooy Rahvapartei nimel alustab. suur tänu, härra minister, tere tulemast tagasi meie sekka. ühtekuuluvus, äh, solidaarsus Euroopas on võtmesõnad, õnnitlen teid, äh, tunnustan teid. nõukogu eesistumine tähendab koordineerimistööd, ettevalmistustööd ja, ja siis tuleb välja valida kõige olulisemad teemad, mis on olulised, olulisemad meie või liikmesriikide jaoks ja ühtekuuluvuspoliitika kahtlematult on väga tähtis. pärast Malta eesistumist äh, oleks võinud olla ministrite konverents, mis oleks võinud äh, jõuda Äh, järgmisele tasandile, kui me räägime ühtekuuluvuse tulevikust, üldasjade nõukogu järeldused on vastavuses sellega, mida me siin arutame meie regikomisjonis. nüüd enne aastapäeva on mul meil võimalus äh, kokku tuua järgmine üldasjade nõukogu meil ei ole ühtekuuluvusnõukogu veel, sellega tegeleb üldasjade nõukogu. loodetavasti suudate peamised punktid seal alal hoida, see oleks väga-väga oluline meie jaoks äh, üldisemalt. prioriteedid sõnastasite selgelt, mul on mõned märkused teie sõnavõtu kohta. esiteks, kui te rääkisite revolutsioonist, kasutate seda sõna kaks korda nii et see ei olnud kindlasti mitte viga revolutsioon selles, kuidas me tegutseme, kuidas me haldame vahendeid, kuidas me kanname vastutust, kuidas me oleme vastutuskohustuslikud, kuidas me leiame õige tasakaalu. küsimus on, kas teil on ka ettepanekuid selles vaimus? ja seega siis meil tekkis kohe küsimus, et mida see eesistuja siis kavatseb teha, et see kõik sünniks. minul on palju mõtteid kui me jõuame järgmisesse etappi pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, võib-olla pisut vähem raha üht, jääb ühtekuuluvusele. kaasrahastamise osa võiks olla võib-olla suurem, kas siis oleks väiksem kontroll, kes siis vastutab? nüüd liikmesriigid kontrollivad, Euroopa kontrollib. Äh, see kõlab revolutsiooniliselt siin parlamendis me töötame Omnibussi nimel, te rääkisite sealt ka kaudselt, kas seal võiks midagi arvesse võtta nendest ettepanekutest lihtsustamise osal? aga isegi kui me teeme suuremaid samme, mind huvitaks, mis selle revolutsiooni sõna taga on, milliseid ettepanekuid kavatsete esitada, see oli minu esimene küsimus ja teine. sotsiaalne sammas, dokumendis kirjutate, et eh, esitate ettepanekuid sotsiaalse Euroopa nimel. Euroopa Sotsiaalfondi tulevikust rääkisite ka ja meie komisjon, kes tegeleb ühtekuuluvuspoliitikaga, lähenemisega, oleme jälginud väga tähelepanelikult arenguid. sotsiaalfond Euroopas äh, saab suurema osa ühtekuuluvusrahast kui kunagi varem. me oleme arutanud sel-, seda ja nüüd on see kakskümmend seitse protsenti. minu üleskutse oleks, palun hoidke need asjad koos, Euroopa Arengufond, infrastruktuurid, koolid, eluasemed ja sotsiaalfond. Need ei tohiks olla eraldi sambad, mõned inimesed sooviksid nüüd sotsiaalfondi täiesti eraldi asetada. aga siis me võiksime kaotada sünergia ekstra pluss plussi, mis meil on regionaalpoliitikas praegu. regioonides, linnades, riikides olev praegune haldus peaks jätkuma. kuid te ütlesite, et ka, et me oleme kriisihaldajad. jah, mõnikord peame olema, aga palju tähtsam on säilitada see, mis hästi toimib ja palju ühtekuuluvuspoliitika ülesehituses toimib hästi Äh, sotsiaalfondi, ehk siis ei tuleks veel kaugemale lükata, vaid pigem säilitada ta äh, sama struktuuris, kas ta on praegu vastavalt äh, CPR määrusele. mina arvan, et kui me vaatame, mida kodanikud arvavad, see ei lähe sugugi nii halvasti, kodanikud mõistavad paremini tegelikult, mida me teeme. majanduse taastumine on, on praegu tõsiasi ja võib-olla võiks jah mõelda, kuidas paremini esitada meie tulemusi teie koduriigis ja teistes. las täht särab. ja kõige madalamal tasandil, kogukondades, linnades, teedel, infrastruktuuri mõttes, näidake, et tule-, meie ühised tulemused on seal. keda me, paljud asjad, mis lähevad valesti, nendes süüdistatakse Euroopat ja need asjad, kus me oleme häid saavutusi saanud, nendest ei räägita piisavalt. meie siin parlamendis, Rahvapartei, me korraldame näituse juunikuus, kus me tutvustame, teavitame avalikkust nendest äh, tulemustest ja päris viimane märkus, võtsime kutse vastu. MFF-i kohtumine, üldasjade nõukogu, kuhu me kahjuks tulla ei tohi, aga juunikuus on oluline kohtumine ja me loodame, et te kutsute meie komisjoni suure delegatsiooni sinna osalema. see on just enne määruste esitamist ja pärast MFF-i avaldamist, nii et äh, avaldan tunnustust, meil on väga hea meel kuulda teie prioriteete. suur tänu, härra on Listerloi ja sotsiaaldemokraatide nimel, kes soovib sõna, proua Vestfalen. <laughs> suur aitäh, proua juhataja. mulle saab nüüd osaks au sotsiaaldemokraatide nimel sõna võtta. Teie, härra asepeaminister, kutsusite meid üles toetamaks teid, kui te võitlete tulevase ühtekuuluvus programmi ja selle rahastamise eest, siis ma võin teile kinnitada, et teie toetus on teile olemas, kuivõrd juba möödunud aastal võttis vastav parlament vastu vastavasisulise resolutsiooni. Teie tutvustuse käigus puudutasite olulisi momente, mis on tähtsad ka meie regikomisjoni jaoks pean tunnistama, et läbirääkimised komisjoniga on kuju- kul,, kulgenud veidi öö, äh, üle kivide ja kändude. meie jaoks on oluline kõikide regioonide, kõikide piirkondade areng ja näidata üles solidaarsust mitte ainult äh, rikastelt koguda, vaid ka see, vaeseid toetada ja ma näen, et kui rikkad piirkonnad toetavad, siis see väljendub selles ka valmisolek olemaks solidaarne. ja meie parlamendina näeme samuti seda, et on olemas piirkondi, mis vajavad edaspidi intensiivsemat, tõhusamat arendamist. ja te võite olla kindel selles, et Euroopa Parlament soovib, et tulevikus me saaksime rääkida võrdse arengutasema regio-, piirkondadest, eraldamaks selles aastas kaksteist kuni kolmteist miljardit eurot. samas panustades projektidesse, mille elluviimise puhul on tagatud senisest suurem lisandväärtus ka ühtekuuluvuspoliitikal on terve rida ülesandeid vaja lahendada. tulin just praegu ühelt konverentsilt, kaks aastat tagasi olin samateemalisel konverentsil Sofias. ja tahan rõhutada, et väga paljudes piirkondades suuremates ja väikemates linnades leiavad aset erinevad arengud ja neist ei tohi mööda vaadata. jah, see, et äh, rahastamise äh, saavutamiseks on vaja läbida mitmesuguseid keerukaid mehhanisme, see on ilmselt kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides nii, mõningates liikmesriikides on asi nagu erakordselt keeruline ja meil ei ole vaja muuta olemasolevaid süsteeme seal, kus nad toimivad, leiab Euroopa Parlament. samuti leiame, et teatud valdkondades tuleks reageerida paindlikult. mida see tähendab? see tähendab seda, et ootamatutes olukordades, piirkondades kui neid tabab see või teine eh, loodusõnnetus või eh, üks või teine terav majanduspoliitiline olukord, siis oleks meil tõesti vaja tõesti neid eh, piirkondi tõhusalt ja kiiresti aidata me soovime loomulikult, nagu te seda ka väljendasite, et raha jõuaks tõesti sinna, kus seda kõige enam vajatakse. aga kogu see aga kõik see on võimalik ja äh, äh, äh ainult siis, kõik see toimib ainult siis, kui tegelikult ka tulevikus on garanteeritud ühtekuuluvuspoliitika kui terviku Äh, jätkumine. on volinikke, kes suhtuvad sellesse äh, suhteliselt kriitiliselt, meie arvates Euroopa Liidu ühtsus, äh, koos püsimine on öö, väga oluline ja selleks on nurgakiviks just ühtekuuluvuspoliitika edasiarendamine. seepärast me peame jätkama võitlust tulevikus, peame jätkama võitlust selleks, et tulevikus oleks ühtekuuluvuspoliitika rahastamine tagastatud. Teie püüdlusi selles osas me kavatseme kindlasti toetada, aitäh! aitäh! et selle nimel proua Tomatšis. suur tänu, proua esinaine, härra minister, et selle fraktsiooni nimel avaldan teile, õnnitlen teid Bulgaaria eesistumise puhul, soovin igakülgset edu eelseisvatel kuudel teie prioriteetide elluviimisel. iseäranis tervitan teie prioriteete, mis on seotud Euroopa tulevikuga ja noortega, majanduskasv ja sotsiaalne sidusus. eelseisvatel kuudel peame tegema tihedat koostööd meie ees on olulised teemad, mis puudutavad ühtekuuluvuspoliitika tulevikku, meie ees on kõik äh, piirangud, eriti mis on seotud Brexitiga. jagaksite oma eesmärke, vahendeid, äh, kuidas lahendate noorte ja tuleviku eesmärgid, kuidas te seda prioriteeti ellu rakendate? Te rääkisite ka Lääne-Balkanist, millel on vaja selget Euroopa perspektiivi ja ühenduvust omavahel ja liikmesriikidega selles kontekstis mainiksin olemasoleva Aadria Ioonia mere strateegiat. see on suurepärane strateegia, mis aitab regiooni arengule kindlasti kaasa. kas te äh, kavatsete Aadria Ioonia mere strateegiat äh, edendada? pean ka vabandama, pean nüüd lahkuma teise komisjoni istungile, aga minu abilised siin kindlasti edastavad mulle teie vastuse, suur tänu. Thank you, Mr. härra von Miltenburg, ALDE nimel. tänan, esimees. Äh, tänan asepe-, asepeaminister, tänan väga selge sõnavõtu eest. olen teiega igati nõus, kui ütlete, et on kummaline, et me hakkame arutama mitmeaastast finantsraamistikku, ilma et me arutaksime kõigepealt, mis on meie prio-, poliitilised prioriteedid, kuhu tahame jõudma aastaks kaks tuhat kolmkümmend. ma tõesti loodan, et selle arutelu äh, edasi, et me kõigepealt peame arutama kõigepealt prioriteete ja siis arutama, milline saab olema eelarve. et te viite selle arutelu nõukogus samavõrra edasi, nii et kui me alles hakkame arut-, kui me hakkame arutama rahastamise küsimust ilma, et me seda küsimust tõstataks, siis kuidas leida neid õigeid äh, vastuseid selleks, selle kohta, mis siis Euroopa tulevikus saab olema, milline saab olema meie roll maailmas, siis meil see ei õnnestu. nii et ma tervitan teie lähenemist siinkohal, rõhutasite ka seda, et peame äh, investeerima struktuurireformidesse. on nüüd kaks õigusloomelist ettepanekut hetkel selleks, et tugevdada struktuurireformide toetusprogrammi on ettepanek suurendada olemasolevat eelarvet, on aga ka ettepanek ette valmistada liikmesriike äh, liitumaks euroga. minu küsimus on, millisel määral see saab olema teie jaoks poliitiline prioriteet töötada nende ettepanekute kallal ja neid edasi viia? ja, ja kolleeg Vestfaal juba rõhutas vajadust pöörata tähelepanu ka linna mõõtmele Euroopa poliitikates viimaste, viimase kahe aasta jooksul on olnud, äh, oleme algatanud erinevad temaatilised partnerlused, esimesed hakkavad ka tulemusi andma, jõudnud tegevuskavade staadiumisse. kuidas te kaasate selle oma töösse, kas teil on konkreetseid ideid, kuidas edusamme teha strateegiliste temaatiliste partnerluste osas? kolleeg Lambert von Nistelrooy alati Äh, laseb ennast kutsuda kõikidele üritustele, mul on väga hea meel, et te, et te talle selle võimaluse annate ja ilmselt ka teised kolleegid ühinevad temaga juunis. mul on väga hea meel, et te äh, tegelete ühtekuuluvuspoliitikaga, see vastab teie motole, et ühtsena oleme tugevad ja Euroopa vajab ühtekuuluvuspoliitikat, suur tänu! Thank you very much on behalf of GUE Group. suur tänu, äh, GUE nimel härra Omarsi. president, merci! proua esineja, suur tänu! härra asepeaminister, meil on hea meel kohtuda teiega pärast äh, meie missiooni Sofiasse, kus me konkreetselt nägime äh, seda, millest räägib meile proua esinaine pidevalt, ehk siis, et kui tugev on olnud ühtekuuluvuspoliitika mõju Bulgaariale. ja sellel otsustaval ajahetkel, kus Euroopa Liidu eelarve tulevik on ebakindel sellel äh, otsustaval hetkel, kus me kõik küsime endalt, milline saab olema ühtekuuluvuspoliitika tulevik, me tervitame väga asjaolu, et Bulgaaria ühtekuuluvuspoliitika toetav riik on eesistujaks sellel väga olulisel ajahetkel. loomulikult loodame teie peale, edendamaks ühtekuuluvuse teemasid teie eesistumise ajal, rääkimaks selle lisandväärtustest ja, ja kummutada väärarusaamad regionaalpoliitika vallas ja eelkõige tagamaks, et nõukogus ebasoodsad äh, tendentsid muutuksid soodsamaks. meie ees, äh, olgem aga ka teadlikud, on suur raskus, sest Euroopa Liidult tahetakse seda, et ta teeks rohkemat, äh, toimiks paremini vähemate vahenditega. sellest tuleb üle saada, sellest vastuolust. ja selleks on olemas ka vahendid. Euroopa Liidul on võimalik kasutada oma vahendeid ja ma ei hakka üle kordama, eriti kuna te teate, millised need on, millised olid Monti raporti ettepanekud. ja kui ma ei eksi, siis äh, see küsimus ei ole kajastatud selles dokumendis, mille meile edastasite, tahaksime teada, kas omavahendite küsimus on ka küsimus, millega kavatsete tegeleda eesistumise ajal? Te ütlesite ja president Macron ütles seda samuti Prantsusmaal, et Euroopa Liit ei pea mitte muutuma kriisihalduriks. tõesti, Euroopa Liit ei pea ka ohverdama oma ühiseid poliitikaid, mis on kirjas ka lepingutes, selleks, et hakkama saada kriisidega, mis tema ees seisavad. ühtekuuluvus, tuletan meelde, kordan alati, on kohustus, mis on kirjas lepingutes, ärgem seda unustagem kuulasin ka teie sõnu kontrolli kohta, tõsi, kontrolli äh, osas on vajalik lihtsustamine, kuid samas on ka tõsi, ma olen eelarve kontrolli komisjoni liige, on ka tõsi, et, et mitmetes liikmesriikides äh, esineb pettuste probleem, esineb korruptsiooni probleem, seega tahaksin teada, kas teie eesistumise ajal kuulub see teie prioriteetide hulka nagu te teate, tulevikust rääkides ühtekuuluvuspoliitikas, räägitakse täna väga palju uut, uue tingim-, uue tingimuslikkuse teemast, minu fraktsioon kuue ENL on põhimõtteliselt vastu tingimuslikkusele ja iseäranis makromajanduslikule tingimuslikkusele, kuid samas me oleme ka äärmiselt tähelepanelikud selles suhtes, et liikmesriigid ei eemalduks Euroopa põhiväärtustest ega eemalduks õigusriigi põhimõtetest. nii et ma tahaksin teada, milline on teie lähenemine? ja nagu te teate, Euroopa Komisjon on vastu võtnud olulise strateegia, mis puudutab kõige äärepoolsemaid piirkondi, see võeti vastu selle poliitika uuendus ja ka Euroopa Parlament võttis vastu raporti vastaval teemal, nii et tundub, et ülemkogu teie eesistumise ajal peaks samuti seisukoha võtma selle Euroopa Komisjoni strateegia kohta. ja ma olen kindel, et see peaks olema prioriteediks äh, samuti Bulgaaria eesistumise ajal. suur tänu roheliste nimel, kes sooviks sõna? härra Skrolets. Thank you, madam chair suur tänu, esinaine, austatud härra Tantšev, tere tulemast äh, Regi komisjoni. suur tänu, et te oma prioriteetides pöörate tähelepanu ühtekuuluvuspoliitikale. see on väga positiivne ja me kinnitame, et meie oma fraktsiooni poolt äh, toetame teid, et meil oleks tugev ühtekuuluvuspoliitika pärast aastat äh, kaks tuhat kakskümmend nüüd rääkides eelarvest, eh, siis eh, kas eh, Euroopa Liidu investeerimisfond võiks olla konkreetsemalt seotud liidu seadusandlusega ja ma tahaksin küsida ühe konkreetse Bulgaaria piirkonna kohta, kas te võite kinnitada, et vanad infrastruktuurid Kresna-Gortšis ehitatakse ümber selliselt, et need ei kahjusta keskkonda ja Euroopa Liidu rahasid kasutatakse täiesti seadusepäraselt. väga oluline on äh, vältida kiirteede ehitamise negatiivseid mõjusid. suur tänu ja kolleeg Tamato FTD fraktsiooni nimel. Eh, aitäh, proua juhataja tervitan härra asepeaministrit ja tänan tema esinemise eest ja soovin talle töös palju edu. kui ma kuulasin teie ettekannet, siis ma tervitan teie suhtumist ühtekohuspoliitika jätkamisse. kui me räägime ühtekohuspoliitika tulevikust, siis sel teemal toimub ju konverents juunis see tähendab seda, et mais ja juunis saame esitada omapoolsed ettepanekud järgmise min-, mitmeaastase finantsraamastiku kohta. aga ma leian, et need, sellel on erakordselt suur tähtsus muuhulgas ka äh, rahaliidu seisukohalt. ma loodan, et läbirääkimised kulgevad sujuvalt ja et komisjon mitmeaastase finantsraamistiku kokkupanekul arvestab ühtekuuluvuspoliitika terviklikkuse eh, säilitamise vajadust. seda on väga oluline rõhutada, sest me teame, et teatud osa sotsiaal- ja tõukefondidest kasutatakse hoopis muuks otstarbeks ja mitte ühtekuuluvuspoliitika ees seisvate probleemide lahendamiseks. samas on meil piirkondi, kes on sattunud erakordselt tugeva integratsioonisurve alla ja selle surve leevendamiseks on vaja neid integratsiooniprotsesse vastavalt ka rahastada. ja samuti räägitakse ja räägitakse ja räägitakse kogu aeg sellest, et et põgenikud tuleks liikmesriikide vahel ära jaotada, aga selles osas ei ole sündinud küll veel nagu mitte midagi. ma leian, et meie tuleviku sammud peavad olema kantud Euroopa Liidu aluslepingu, Lissaboni eh, lepingu eh, solidaarsussättest. seega ühinenud mitmekesisuses, selle saavutamiseks on niisugune solidaarsus väga oluline. Uh, the... suur tänu, on veel mõned äh sõnasoovijad ja ma arvan, et jätkame nüüd küsimustega ja siis anname ministrile võimaluse vastata kõikidele küsimustele koos. härra Papadimulis, palun järgmisena. aitäh, proua juhataja. ka mina tahaksin omalt poolt tänada äh, asepeaminister Dončevit äh, tema ettekande eest see, mida te ütlesite, oli minu jaoks rahuldav. iseäranis see, mis puudutas ühtekuuluvuspoliitikat. Euroopa Parlamendis näeme me täpselt sama muud nagu Bulgaaria kui eesistujariik. ühtekuuluvuspoliitika ei tohi mitte mingil juhul halvustada, sellepärast et ühtekuuluvuspoliitika on näidanud, et ta võib olla Äh, mõjus ja selle abil on võimalik saavutada kestlikke tagajärgi. me peame arvestama, et meil valitsevad perifeeria ja keskuste vahel äh, erakordsed tasakaalustamatused. tahaksin teie käest küsida. Öö, äh, kas te leiate, et sellise tasakaalutamatuse ületamiseks on vaja tulevases eelarves näha ette vastavaid vahendeid, siis minu meelest on tegemist väga hea kokkuleppe Bulgaaria ja Kreeka peaministrite vahel, see, mis puudutab investeerimisskeeme. selleks, et ühiselt kasutada meresadamaid ja olemasolevat taristut. kas Bulgaaria on selles osas valmis eh, toetama neid investeeringuid ka erainvesteeringute kaudu? härra Pirinski, palun. suur tänu suur tänu teie poolt äh, välja toodud prioriteetide eest, eriti äh, mis puudutab äh, ühtekuuluvuspoliitikat. Te juhtisite täiesti õigusega tähelepanu suurele erinevusele rikaste ja vaeste riikide, rikaste ja vaeste piirkondade vahel selle lõhe ületamisest äh, sõltub Euroopa Liidu tulevik äh, stabiilse ja ühendava äh, liiduna. nüüd arvestades ühtekuuluvuspoliitika teemalisi eelseisvaid arutelusid, siis kas tuleks keskenduda äh, sellele, et tegemist on Euroopa Liidu põhilise investeerimisvahendiga, sest äh, me räägime siin ju investeerimise prioriteetide ümberkujundamisest ja sellest, äh, kuidas neid prioriteete ellu viia. komisjon on tulnud välja dokumentidega, näiteks uus äh, tööstusstrateegia, äh, seal on pandud äh, mitmeid uusi rõhuasetusi, mis käivad äh, käsikäes teiste vahenditega. me soovime täpsustada Euroopa rolli uuel tööstusajastul, aga ma nende dokumentide osas rohkem detailidesse ei lähe. tulen tagasi selle juurde, mida mainis kolleeg Vestager Euroopa Parlament äh, võttis vastu resolutsiooni, mida toetasid äh, erinevate poliitiliste fraktsioonide kolleegid ja ma arvan, et äh, teile on plussiks need seisukohad, mida suurem osa parlamendist toetas. mis puudutab MFF-i, siis äh, keskseks küsimuseks saab olemagi just see, mida te ka mainisite, et kuidas saavutada rohkem vähemaga. kolleegid äh, leidsid, et äh, arutelu tuleks suunata ressurssidele, piisavatele ressurssidele, mida Euroopa Liit vajab. ja teie kontseptsioon siin, te mainisite revolutsiooni, see on väga oluline, meil on vaja tõesti suurt äh, muutust Euroopa Liidu rahastamisel. meil on praegu liikmesriikide vahel äh, põhimõte, et äh, tuleks äh, saada nii palju, kui panustatakse ja see on selline blokeeriv idee, volinik äh, Oettinger tegeleb äh, selle teemaga. jutuks on olnud äh, ka nende summade muutmine, mida makstakse institutsioonidele, juttu on olnud omavahenditest. küsimus on selles, kust me need omavahendid võtame finantstehingumaks äh, on äh, väga olulise tähtsusega, aga parlamendis on meil suured äh, mõju, meil on suured mured seoses sellega, kuidas hargmaised ettevõtteid makse välgivad. kui meil õnnestub sellised lüngad sulgeda, siis on meil tõesti tegu revolutsioonilise lähenemisega, millega me saame katta need äh, vajakajäämised, mis tekivad seoses Brexitiga. et äh, kolleeg Nistelrooy mainis ka ideid, mis äh, seisnevad erinevate rahade kombineerimisel, näiteks osad ühtekuuluvuspoliitikast, teised mujalt oluline on, et me ei lõhuks midagi, mis äh, töötab hästi. see on eriti tähtis äh, fondide puhul. kas äh, teie arvates saab grupeerida finantsvahendeid, mida praegu kasutatakse erinevateks programmideks, näiteks ühenduvuse programmid ja finantsvahendid äh, strateegilisteks investeeringuteks. selliseid äh, ideid visatakse äh, õhku, aga neid tuleb väga tähelepanelikult hinnata, sellepärast et see risk, mida kolleeg Van Nistelrooy mainis, tähendab seda, et kui me ei fokusseeru, siis on eesmärgid hägusad ja mm, siis võibki keegi väita, siin peituvad teatud ohud. nüüd äh, meil on käesoleva MFF-i neljas aasta. praegu on äh, kakskümmend protsenti radest välja maksnud, varasemalt on see selleks ajaks olnud juba nelikümmend protsenti ja siin tekib nüüd küsimus eksante hinnangutes. nõukogus äh, tuleb arutada, kuivõrd äh, sellise praktikaga saab jätkata, tegemist on tõesti väga kiireloomulise teemaga, me ei saa lihtsalt äh, seniselt jätkata suur tänu võimaluse eest siin kõneleda, vabandust, et ma olin võib-olla natukene pikk oma sõnavõtus, aga igal juhul äh, soovin teile kõike head ja teie tulevikuks. härra Boltšak, palun. aitäh. kõigepealt tahaksin õnnitleda Bulgaariat kui eesistujariiki ja soovin teile kõike head. ma leidsin, et teie prioriteedid on erakordselt hästi välja valitud. mina olen pärit Tšehhi Vabariigist ja minu isiklikud prioriteedid langevad teie omadega kokku. ma leian kaks-kolm teemat teie prioriteetide seas on väga olulised, üks neist on Euroopa Liidu laienemine tahaksin küsida, kuidas Bulgaaria kui eesistujariik äh, kavatseb toetada Euroopa Liidu laienemist, te rääkisite Lääne-Balkanist, see tegelikult meeldis mulle väga, aga kuidas te äh, saate äh, need ülejäänud liikmesriigid nii kaugele, et nad oma arvamust laienemise osas muudaksid, jah, te nimetaksite muidugi nimetasite ka palju põhjusi, et stabiilsuse ja heaolu puudumine ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, aga me peame ju saavutama enamat vähemaga. ka ma tervitan teie lähenemist ja see on küll kokkuhoiupoliitika, kuid Äh, kui meil ei ole niigi vahendeid, siis kus kohas me peaks siis nagu kokku hoidma? suur tänu ja härra Roope. aitäh, proua juhataja. ma tervitan Bulgaaria asepeaministrit, aitäh, et te tulite meie ette esinema minu jaoks oli suur rõõm kuulata teid ja saada teada, Bulgaaria prioriteet on väga rõõmustav et meil on ühiseid prioriteete ja sellepärast on meie jaoks loomulikult kõige olulisem kokku leppida selles osas, kuidas ühiselt neid prioriteete ellu viia. Brexit on muidugi väga laiaulatuslik teema ja, ja see teema on üleval ka pärast teie eesistumist, kuid ma tahaksin siiski teada, milline on teie arvamus kas me peame kõrvud, kõrvad longu laskma ja lihtsalt leppima sellega, et tulevikus on meil kasutada vähem vahendeid, aga võib-olla peaks eh, liikmesriikide panus Euroopa Liidu eelarvesse siiski kasvama. Te ütlesite, et omavahendite osatähtsus peaks kasvama. kuidas te kavatsete seda saavutada? ühtekuuluvuspoliitika toel saame me tegelikult mõjutada ka väiksemaid liikmesriike, ehkki osad on väiksematest viis kuni kümme korda suuremad. samuti on ju meil mitmesuguseid keerulisi suhteid pealinnade ja perifeersete piirkondade külade vahel. kuidas te endale ette kujutada, kujutate, milline peaks, võiks olla mehhanism, mis kohustas liikmesriike ka siseriiklikult rikaste ja vaeste piirkondade vahelist lõhet ületama liikmesriikide vaheline erisusus pikapeale kaob, aga kui liikmesriikide sees säärane lõhe püsib, siis toob see kaasa endaga frustratsiooni ja rahulolematust. kui me räägime ühtekuuluvuspoliitikast, siis on oluline äh, siis on oluline, nagu te ka rääkisite, nähtavus. kas inimesed üldse teavad, mida me teinud oleme? kas nad tõepoolest teavad, kuidas nad saavad osaleda Euroopa Liidu eelarveliste vahendite praktilises kasutamises? erinevate riikide haldusaparaadid, kuidas neid kaasatakse, kuidas langetatakse otsused, kas see on läbipaistev? peab olema ometi võimalik mõista inimestel, kuidas valitsuse või omavalitsuse tasandil neid otsuseid lahendatakse. sageli eh, on tegemist olukorraga, kus vähem edukates piirkondades suudetakse saavutada kasumlikumat tootmist kui rikastes piirkondades. ja see tähendab nagu seda, et üks regioon lüpstakse tühjaks teise arvelt. ma tahan teid veel kord tänada selle eest, et te meie ette tulite ja tahaksin lõpetuseks öelda et äh, see, mil määral me suudame kehtestada õnnestunud prioriteedid, sellest sõltub Euroopa tulevik. suur tänu. kuulates asepeaministrit, ma kuulasin ja tundus, et on tegemist nagu Hollywoodi stsenaariumiga või äh, mingi äh, sloganiga, aga ma tahan tõesti toonitada seda jah, et Euroopa Liit ei tohiks äh, kedagi äh, maha jätta, me peame kõik äh, ühe eest ka seisma. niisiis, ma kuulsin hiljuti ka sellist arvamust, et Bulgaaria eesistumine on nagu needus, arvestades seda ajahetke, mis on nagu haigustest ähm, vaevatud. me oleme suure koorma all, aga tuleb äh, tõesti asju nimetada õigete nimedega. toas seisab suur valge elevant, mis on MFF. Euroopa Liit on äh, sama tugev kui nõrgim liikmesriik. osad toetavad ühtekuuluvuspoliitikat, äh, teised mitte. minu arvates on äh, kaks riikide kategooriat, ühed avalikult toetavad seda ja teised ei tunnista avalikult, et nad seda toetavad. sellepärast, et äh, ühtekuuluvuspoliitikast saavad kasu äh, rohkemad kui äh, ainult need riigid, kuhu raha suunatakse. suurte projektide rahastamine ei tähenda näiteks seda, et me toetame ainult Bulgaariat või Rumeeniat nii et äh, ühtekuuluvuspoliitika ja otse toetused äh, ei äh, peaks vähenema ja riiklikke kaasastramismäärasid ei peaks minu arvates tõstma. mitmed kolmandad riigid tahaksid investeerida võtmetähtsusega taristu projektidesse aga nad toovad endaga kaasa omad äh, kolmanda riigi tingimused, huvid ja lisaks kõigele sellele on meil veel ka Brexit. üks riik on äh, lahkumas Euroopa Liidust ja kui me vaatame Ühendkuningriigi panust ja osa Euroopa Investeerimispangas, siis see summa on äh, meeletu, sada miljardit võime siin kokku lugeda. nüüd äh, me peame võtma vastu väga olulise otsuse selle kohta, kuidas äh, katta see tekkiv lünk ja jään ära ootama teie vastust sellele küsimusele on äh, saksakeelne sõna Waffenbruder, relvavend. ma usun, et äh, see tähendab äh, seda, et on inimesed, kes jagavad sinuga äh, samasuguseid ideid ja teil on siin ka omad relvavennad, omad toetajad, suur tänu tähelepanu eest! suur tänu ja see oli viimane kõneleja nüüd nimekirjas, keda me kuulsime. palun lubage ka minul omalt poolt äh, komisjoni esinaisena paar sõna öelda. viimastel aastatel on äh, regi äh, komisjon äh, palju tööd teinud ja palju kogemusi saanud, millest võib olla praegu kasu, kui me otsustame ühtekuuluvuspoliitika tulevikku. meil on palju algatusraporteid, näiteks VKE-de rolli teemal ehitusvaldkonna kohta, samuti oleme käsitlenud ringmajandust, ühtekuuluvuspoliitikat, territoriaalset arengut, linnaruumipoliitikat. kõik need äh, raportid katavad äh, väga suure hulga varasemast ja tulevasest ühtekuuluvuspoliitikast. me oleme töötanud väga paljude õigusaktidega, mis äh, käsitlevad äh, tulevasi trende ühtekuuluvuspoliitikas, nagu näiteks eelarve paindlikkus. me oleme pidanud äh, mitmesuguseid äh, arutelusid selle kohta, kuidas toetada neid liikmesriike, mis on silmitsi looduskatastroofidega. oleme käsitlenud siin Kreeka ja Küprose küsimust samuti Omnibus paketti. me saime kaasa aidata menetluste lihtsustumisele ja ühtekuuluvuspoliitika nähtavuse tõstmisele. oluline on, et osalejad saaksid kasutada vahendeid paindlikult ning äh, samuti äh, võtta tarvitusele tõukefondide vahendid äh, rändesurve olukorras. nagu juba öeldud, VKE, ringmajandus, need on väga tähtsad teemad. seitsmes ühtekuuluvuse raport tuleb välja üsna pea ja regi komisjon saab äh, võimaluse seda teemat arutada ja olulisi otsuseid vastu võtta meil on olnud äh, terve hulk kohtumisi regioonide komitee kolleegidega, samuti paljude Euroopa assotsiatsioonidega. ma nimetan kõiki neid tegevusi ja algatusi, sest et äh, ma olen kindel, et äh, regikomisjoni liikmed peaksid osalema Bulgaaria eesistumise võtmetähtsusega tegevustes ühtekuuluvusvallas me saame omalt poolt anda väga väärtuslikku panust. ja kolleegid toetasid Bulgaaria eesistumist ühtekuuluvuspoliitika vallas. ma nüüd lõpetan ja annan sõna asepeaministrile vastuseks. proua esinaine, lugupeetud ähm, Euroopa Parlamendi liikmed, kuulsin väga häid küsimusi ja kui ma ütlen, et küsimused olid väga head, siis ma mõtlen seda, et äh, nende küsimuste põhjal saab äh, minna ausale konstruktiivsele arutelule. nüüd ähm, meie esimene kohtumine selles formaadis kindlasti paneb hea alusele meie koostööle. üritan kõikidele küsimustele võimalikult detailselt vastata, aga kui me päris detailidesse läheksin, siis me peaksime siin jääma keskööni. ühesõnaga, ma vastan niivõrd detailselt kui võimalik. oli kommentaare parlamendi rolli ja komisjoni rolli kohta ja selle kohta, millisena me näeme meie koostööd, austatud äh, kolleegid, ütlen teile kolleegid, sellepärast et äh, ma olin äh, kolm pool kuud äh, teie komisjoni liige ka minevikus. ühesõnaga, kolleegid, kui me räägime Euroopa Parlamendist, riiklikest parlamentidest, siis eh, ei ole tegemist ainult eh, esindusinstitutsiooniga. parlamendid peaksid olema ideede labor, uute mõtete eh, genereerimiskohad. ühesõnaga, mul on väga hea meel, et äh, te ei järgi rangelt protokolli, osades aruteludes te meid äh, toetate, teistes võib-olla esitate väljakutse edasi. minu kogemus eelarve ja ühtekuuluvuspoliitikaga seoses on näidanud, et äh, me kogu aeg nagu kaitsvat äh, ühtekuuluvuspoliitikat, ma arvan, et äh, see on äh, vale sõnastus. me ei peaks kaitsma ühtekuuluvuspoliitikat, sellepärast et ma ei arva, et keegi tahab seda hävitada. küsimus on selles, kuidas seda paremaks muuta. ma soovin väljendada oma kindlat seisukohta, et MFF-i ähm, teemaline arutelu on äh, indikaatoriks olukorra kohta Euroopas. kui me räägime ühtekuuluvuspoliitikast, äh, siis äh, mõeldakse, et see kõik taandub kuludele, tuludele, raamatupidamisstandarditele, või siis äh, on tegemist hoopiski heategevusega. aga mitte miski nendest ei ole tõsi. tegemist on investeerimisprotsessiga, mis äh, täidab äh, turu lüngad, millel on kõrge lisaväärtus. tegemist on Euroopa Liidu poolse investeeringuga me oleme selliste inimeste klubi, kus jagatakse ideid, me ei peaks olema suletud ühiskond, rääkides läbi ainult omavahel. me peaksime olema valmis kõiki kuulama ja see on meie poliitiline prioriteet ja ülesanne meil saab olema kõrgetasemelise kohtumise ühtekuuluvuspoliitika teemal konverents ja nii edasi, nii et meil oleks võimalik pidada kõrgetasemelist äh, tipparutelu. meil tuleb äh, teha kindlaks probleemid, vajadused ja siis me saame sellest lähtuvalt tulla välja esialgse analüüsiga see analüüs puudutaks eelkõige kõige olulisemaid, kõige suuremaid tegijaid. oli küsimus, millisena me näeme perioodi pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. kui ma siin detailidesse läheksin, siis see kõik kestaks tunde. juhin tähelepanu kahele aspektile, mida ma olen täheldanud alates eelmisest äh, ühtekuuluvusperioodist äh, kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist siis meil ei olnud mitte õitseng ja kasv, vaid äh, majanduslangus. Äh, nüüd äh, järgmist periood, perioodi planeeriti kriisi raames suure kasinuse surve all, aga arvatavasti saab meil olema tegu majanduskasvu perioodiga. nii et me peame arvestama sellega, et äh, kriisist on võimalik äh, õppida, meil tuleb äh, vältida tehtud vigu, aga me ei peaks mitte ainult kriisist õppima, vaid ka järgima oma unistusi, oma soove. oli ka küsimus sotsiaalsamba kohta ja see on väga õigeaegne inimkapital, demograafilised küsimused, töötus, need on äh, teemad, millele me kõik mõtleme. sotsiaalfond, sotsiaalmeetmed, sotsiaalsfäärile tähelepanu juhtimine, need on kõik olulised. me analüüsime signaale ja käsitleme erinevaid teemasid eraldi, kui me räägime sotsiaalvaldkonnast. ESF-i vahendid ei ole ainsad selles valdkonnas, mitmetel investeeringutel on ka sotsiaalsed mõjud, eriti kui me räägime fondist endast tehtavatest investeeringutest. meil on vaja integreeritud äh, poliitikat näiteks probleem A on lahendatav ühtekuuluvusfondi äh, vahenditega, äh, probleem B mõne teise fondi lahendusega, see lähenemine ei ole kõige parem, et probleeme peab vaatama samaaegselt, terviklikult. Äh, ma tean, milline suur väljakutse on selliste vahendite selline spetsiifiline käsitlemine ja konkreetsele probleemile sobivaks kujundamine. probleemid pole huvitatud fondidest, fondid probleemidest ma tean, et eesistumise ajal meil ei ole eriõigusi, meil on erivastutus, aga igal juhul kõik sotsiaalsfäärid teemad peaksid olema ühtekuuluvuspoliitika lahutamatu osa. sotsiaalvaldkond peaks olema ühtekuuluvuspoliitika üks tähtsamaid teemasid. ma arvan, et äh, poliitika nii-öelda ellujäämine ei peaks olema eesmärk, meie eesmärk peaks olema tegutseda paremini, kujundada seda poliitikat paremini, tegemist on äh, solidaarsusel põhineva poliitikaga, see on tõsi, aga tegemist ei ole heategevusega ja ükski ühtekuuluvusriik ei tohiks tulla välja selle argumendiga, et me oleme uus liikmesriik, me oleme vaesed ja on teie kohustus äh, meid aidata lähtuvatelt ühistest väärtustest. selline argument äh, on keelatud. investeeringuid tuleb teha selliselt, et me kõik saaksime rikkamaks. me usume, et ühtekuuluvuspoliitika peaks katma kõiki Euroopa piirkondi. ärgem unustagem, et äh, see poliitika ei ole perifeersetele piirkondadele, vaestele piirkondadele või nendele, kus on vaja kiiremat ühtekuuluvust. me peame suunama pilgud äh, kõrgemale innovatsioon, sotsiaalne kaasatus, haridus, isegi Euroopa Liidu kõige rikkamates riikides tuleb nende teemadega tegeleda, oli küsimus ka linna ruumi kohta, võtame näiteks äh, Frankfurdi-suguse linna või Londoni enne Brexitit, mis ei ole küll veel toimunud, need on äh, ühed rikkaimad äh, piirkonnad maailmas, aga kas me võime tagada, et seal ei ole marginaliseeritud inimesi, kes vajavad eriabi? kuidas me saame veenda kodanikke, et ühtekuuluvuspoliitika on hea, kui seda rakendatakse ainult mõningates riikides, see peaks olema üle-euroopaline poliitika. seda ka selleks, et näidata, kuidas see toimib. oli ka küsimus äh, paindlikkuse kohta, see on väga hea küsimus. kui mitte muul põhjusel, siis sellel põhjusel, mida ma juba varem ütlesin, siis me plaanime meetmeid ühes tsüklis, rakendame neid teises tsüklis, me peame olema väga paindlikud, aga paindlikkusel on ka omad piirangud. kui me oleme paindlikud, kulutame raha ühele või tollele kriisile või mõnele uuele väljakutsele, siis meil tekib äh, oht kaotada silmist ühtekuuluvuspoliitika algne eesmärk ma arvan, et äh, ma ei pea seda teile seletama, aga ühtekuuluvuspoliitika oli algselt mõeldud äh, selleks, et äh, kõrvaldada tasakaalutus, ebavõrdsus. loomulikult me peame uutele kriisidele vastama, me ei tohi lasta kriisil end kaasa haarata. ei tohi unustada, et mõningaid probleeme tuleb lahendada aastakümneid ja rääkides äh, revolutsioonist, siis jah, mulle meeldivad sellised äh, terminid, mida me saame näiteks teha lihtsustamise vallas. meil on äh, konkreetsed ettepanekud, kõik põhinevad kogemustel. kõigepealt täielik digitaliseerimine. seda me oleme teinud. see ei tähenda seda, et paber kaob täielikult ära ja see on hea oluline on see, et äh, asjad hakkavad toimuma kiiremini, kõik tegevus või tegevusetus on jälgitav, see tähendab, et on täielik juurdepääs andmetele, täielik kontroll, äh, tehnika ehk tehnoloogia on olemas, on äh, teada ka, millised kulud selle sisseviimisega kaasnevad. ja kolmandaks, lähtuvalt meie riiklikust kogemusest äh, pole põhjust, äh, miks me ei peaks Euroopa Liidu tasemel võtma kõrgemaid eesmärke, näiteks standardiseeritud äh, dokumentatsioon riigihangete puhul. kui me räägime riigihangetest, siis äh, standardiseeritud äh, dokumendid äh, vähendaksid äh, vigu, see tõstaks tootlikkust ja see oleks kasulik noorte tulevikule. meil on noorte tööpuudus, eriti just paljudes liikmesriikides, kui tulla nii-öelda juba siin kõlavate teemade juurde ja rääkides äh, noorte tööpuudusest, äh, peame me olema täpsed selles osas, äh, millised on põhjused, kas need on tingitud turust või sotsiaalsest asjaolust, nagu näiteks käitumine oluline on kaasata noored protsessidesse. kui üks äh, inimgrupp räägib teistest neid kaasamata, siis see äh, on minu arvates kahtlane. me peame noored kaasama aruteludesse nende tulevikust. edasi. mikrofinantsstrateegiatele kuluvad vahendid, siin me räägime eelkõige Balkani piirkonnast, äh, Donau, äh, piirkonnast Donau strateegiast. ja on ka teised äh, makromajanduslikud piirkonnad. edasi struktuurireformid määrus äh, kolmteist null kolm, see on äh, põhjustanud mitmesuguseid äh, kommentaare. meie eesmärgiks on jõuda konsensusele. ma ei soovi ka kuidagi vastusest kõrvale hiilida, jagan teiega oma arvamust. kas meil on reformidel vaja sama alust üle kogu Euroopa? jah kui me räägime ühtekuuluvusest ja konvergentsist, siis osad liikmesriigid on äh, moodsamad, reformitumad, eesringlikumad ja see pole õiglane. milles on äh, siis puudujäägid, mida me soovime muuta? tuleb ka vaadata, kas on olemas äh, julgus tegutsemiseks, avalik toetus. kui me räägime reformidest, siis äh, me peame tagama, et need on äh, disainitud äh, parimal võimalikul moel, peame lähtuma parimatest eesmärkidest. minu jaoks ongi kõige suurem väljakutse poliitiline julgus reformi läbiviimiseks. poliitilised väljakutsed on teada, seal ei ole midagi salajast, riiklikud prioriteedid on ka teada, me räägime administratsioonist, tööturust, majandusjuhtimisest, siis eh, kohalikud poliitikud teavad, eh, mida tuleb teha, aga meil on kõige rohkem vaja julgust ja avalikkuse toetust. nüüd edasi pettus ja korruptsioon ma arvan, et äh, keegi ei ole lugenud äh, minu ettepanekut äh, reegleid radikaalselt lihtsustada. meil on pettuste suhtes täis sallimatus ja elektroonilisele tasandile asjade viimine võimaldabki paremini kontrolle läbi viia. see on minu arvates nutikas lahendus kui nüüd äh, olla täpne, aga samas äh, kinnipitada uuest, äh, kinnitada ajaraamistikus, siis äh, liigun edasi uued äh, strateegiad. meil on vaja tööstust äh, kõrgema lisaväärtusega, tuleb investeerida oskusteadmistesse, innovatsiooni, haridusse, kui me räägime sellest, et me tahame olla globaalsel tasandil tegijad, siis tuleb arvestada, millised takistused Euroopa tööstusel sellel teel on. näiteks äh, tööjõukulud, äh, energiaressursid. kui me räägime tööstuse suuremast äh, plaanist, siis me peame tähelepanu pöörama tööjõukulude küsimusele, kõrgetele tööjõukuludele ja ma arvan, et siin on äh, teatav mänguruum, mida meil on võimalik äh, teha. kui me räägime eelarvest, siis pärast äh, Brexitit me oleme silmitsi suure väljakutsega, meil kas tuleb äh, väiksem eelarve, kuna Ühendkuningriigi osa kaob ära või teised äh, riigid maksavad rohkem või kombineeritakse neid kahte varianti. Te ju teate, et siin on tegemist nii-öelda vastuolude geomeetriga, kõik sõltub lõppkokkuvõttes olemasolevatest ressurssidest, nii et kui me räägime eelarvest, siis äh, me tegelikult äh, näeme, kui palju me üldiselt Euroopat äh, usaldame. seni me kaldume keskenduma Brexiti finantsmõjudele. minu arvates on palju olulisem rääkida suhetest Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel äh, näiteks teemal juurdepääs äh, siseturule, see on palju olulisem äh, küsimus kui see, milline on Ühendkuningriigi panus olnud ja kuidas me selle lünga täidame? ma oleksin tahtnud veelgi detailsemalt rääkida, aga tuleb arvestada siiski teatavaid ajalisi piiranguid, nii et kohtume tulevikus ja siis ma vastan eh, muudele küsimustele, aitäh. aitäh, härra minister. me kohtume uuesti Sofias eh, Bulgaaria eesistumise ajal korraldatavatel üritustel. võtan Regi komisjoni nimel kutse vastu kõikidele nendele üritustele. tänan osalemast, tänan eh, meeldiva arutelu eest ja meil on võimalus seda kõike jätkata. soovime igakülgset edu Bulgaariale eesistujana. The... jätkame järgmise päevakorrapunktiga. ja hakkame rääkima raportist, mille algatas Roheliste fraktsioon. teemaks on ühtekuuluvuspoliitika ja ringmajandus, majandus. ringmajandus on mõiste, mis äh, läheb vastuollu tavapärase lineaarse majanduse mõistega, äh, kus on tavaline võta, valmista ja viska ära mudel, selle asemel on nüüd tsükliline mudel, mis vastab keskkonnakaitsenõuetele ning loodusressursside jätkusuutliku haldamise põhimõtetele. ring, ühtekuuluvuspoliitika on äh, otsustava tähtsusega instrument selleks, et ringmajandus Euroopa Liidus võiks kanda kinnitada ning täna on meil võimalus äh, mõttevahetuseks raportööriga, selle, kelleks on härra Davor Škrelec. annan talle sõna kohe, aga palun kolleegidel, kes ruumist lahkuvad, teha seda vaikselt okei okay,, it is better now, Mr Škõlõt. jah, nii on parem ja teil on sõna, härra Škõlõt. tänan, proua esinaine. Äh, lubage jätkata horvaatia keeles. Äh, see ei saa olema väga pikk kõne alustuseks. Äh, poštovana predsjednice odbora, drage kolege. proua juhataja, kallid kolleegid aitäh selle eest, et ma saan võimaluse tutvustada teile oma ideid ja mõtteid ringmajanduse teemal selleks, et seda raportit valmis teha. minu arvates on see üks väga olulisi Euroopa Liidu avalikke poliitikaid. Euroopa struktuurifond on üks neist teemadest selleks, et saavutada meie ette püstitatud auahned eesmärke ma leian, et on väga oluline, et meie eh, reli-, eh, regioonide, regikomisjon eh, arutab väga õigel ajal seda teemat, avaldamaks toetust ringmajandusele. ajahetk on õige ka selles mõttes selleks, et välja töötada õiged juhised tulevikuks. ringmajandus ja ühtekuuluvuspoliitika, oma, neid ühendab sisemine loogika see on oluline äh, majanduse valdkond meie ri-, piirkondade jaoks. ringmajandus annab vastuse meie praegustele, äh, praegusele juba oma aja ära elanud äh, lineaarsele majandusmudelile. me peame arvestama sellega, et fossiilsete kütsetustega on meil suhteliselt kitsas ja nad kahjustavad keskkonda, seepärast peame me vaatama, kuidas me suudame olla sedavõrd innovaatilised, et kaasa, et tuua kaasa muudatused eh, linna, ülemineku lineaarmajanduselt ringmajandusele ühtekuuluvuspoliitika kakskümmend majapidamist eh, saavad siinkohal senisest paremad lähtetingimused, ühtekuuluvuspoliitika on, panustab tõepoolest sellele, et ringmajandusele üle minna. kui me räägime ringmajandust, siis on see ära teeninud prioriteetse lähenemise, sellepärast et siin on võimalus nii tooteid kui ka tooret kestlikult kasutada. samas on võimalik negatiivsete tagajärgede eh, mõju vähendada ja selle nimel tuleb töötada meie majandusmudeli kallal. Euroopas on mitmesuguseid protsesse ja projekte, eh, mis sellele kaasa aitavad, kaasa arvatud taastuvenergiate üha laienev kasutamine me peame linnadele ja valdadele ära näitama, mida on tegelikult võimalik eh, ühtekuuluvuspoliitika raames, et tegemist ei ole ainult mingi taristupoliitika või mingi ühe või teise poliitika valdkonnaga, tegemist on eh, ringmajanduse valdkonnaga, mis tõepoolest toob inimestele kasu me peame neile näitama, kuidas on võimalik temaatilisi eesmärke saavutada ringmajanduse varal. me peaksime loomulikult oma tähelepanu möörama eeskätt kohalikele ettevõtetele, kes kõigest, kõikidest kõige paremini tunnevad kohalikke olusid, sealseid tingimusi ja olukorda ja kellel on olemas ka positiivne kogemus probleemide lahendamisel, kes on eh, kohalikud ettevõtted panustavad kohalikele väärtustele, kohalikele inimestele äh, ja nad kahustavad, panustavad toodangule ja tooteviisile, mis tagan-, tagab äh, taaskasutuse äh, lo-, kohalikud omavalitsused saavad omalt poolt kõiki neid trende toetada ja edendada ja loomulikult äh, arendada seejuures ka rohelist majandust. me peame vaatama, millised on siinkohal avalikud hanked ja nende tingimused. kohalikud ja piirkondlikud äh, ühendused äh, saavad neid protsesse toetada äh, ka nemad saavad kõige paremini jälgida et lõpetataks äh, toiduainete raiskamine, seda saab kõige paremini teha kohalikul tasandil. makroökonoomilisel tasandil osutub see sageli keeruliseks. lisaks sellele äh, keskendume me oma raporti koostamisel äh, jäätmemajandusele ja jäätmete ümbertöötlemisele, ka see on suuresti piirkondlike omavalitsuste vastutusalas kohalike ametivõime riiki, riikide ametiasutusi on võimalik senisest paremini teavitada ja selles peaks olema muuhulgas Euroopa Komisjoni ülesanne. nüüd, kui me räägime tõukefondide rahadest ja vaatame siinsetele numbritele otsa, siis on selge, et eh, me peame siin olema väga tähelepanelikud eh, finantseerimaks eh, niisuguseid eh, jäätmetöötluse tehnoloogiaid, mis on suunatud eh, erinevate alternatiivlahenduste kasutamisele. me seetõttu toetame oma majandust ja to-, loome uusi töökohti kohtadel. Envi ja ITREga koostöös leian ma, et nemad kindlasti rikastavad minu raportit eh, ja muus osas tahaksin tänada tähelepanu eest. tänan, nüüd saavad sõna variraportöörid, kõigepealt härra Bogovitš. suur tänu, eh, suur tänu, kolleeg eh, Davor selle sõnavõtu eest, loodetavasti saame me teha koostööd selles väga olulises valdkonnas me teame, et surve loodusressurssidele kasvab iga päevaga väga lihtsad põh-, väga lihtsal põhjustel, põhjusel, järjest rohkem inimesi on maakeral, tarvi-, tarbime ressursse, vett, toitu, energiat, seepärast peame energiat kasutama tõhusamalt, võtma samme, rääkides ringmajandusest eh, tahan öelda järgmist. meid ei oleks siin, kui kultuurisektor ei oleks juba sajandeid kasutanud ringmajanduse põhimõtet. see on loomulik protsess looduses ja põllumajanduses. metsanduses, põllumajanduses on suur potentsiaal, mida kasutada tuleb mõelda erinevate looduressurssidele fossiilsete kütuste asemel. võimalusi on palju. head põllumajandustavad, siis äh, mahemajandus selles valdkonnas teame, et, äh, et meil on äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend ning ühisettevõte, mis tegeleb äh, biopõhise majandusega. sada miljonit eurot on sellele pühendatud, lisaks kolm miljardit erasektorist, äh, uued projektid, uued tooted. see tähendab, et tänu innovatsioonile saame luua uusi töökohti Euroopas, toota uusi materjale ja mis on väga oluline, luua uusi töökohti maapiirkondades. maaelu areng on äh, maal elavate inimeste jaoks väga oluline. Horisont kahekümne kahekümnes olid juba osad ressursid kättesaadavad, on aga ka ühise põllumajanduspoliitika sambad, maaelu arengu toetused, VKE-de toetused kasutame, kasutame need võimalused ära. mis puudutab põhima-, põllumajandust, üks olulisemaid teemasid on kuidas muuta meie toimimisviisi, me raiskame kolmandiku toitu näiteks ära. uus, uued toitumispõhimõtted on tähtsad, seeläbi saame vähendada survet äh, loodusressurssidele samuti raiskamine, jäätmetöötlus ka see on seotud ühtekuuluvusvahenditega, minevikus olemegi palju selles vallas juba ära teinud, läbi ühtekuuluvusvahendite saab palju ära teha, eriti mis puudutab äh, paremat infrastruktuuri jäätmetöötluses ja siis veel muud vahendid, mis toetavad regioone, VKE-sid saame kasutada erinevaid võimalusi. on äh, erinevad materjalid, erinevad viisid, kuidas äh, töödelda ning samuti energia jäätmekäitluse kontekstis ja ka teistes. biomajanduses saame seda kasutada, me saame kasutada bioetanooli, biomassi. Need kõik on kõrvaltooted majanduses tahaksin ka juhtida teie tähelepanu selle, et me peame muutma mõtlemist, äh, toetama haridust, noored just äh, mõt-, on suutelised mõtlema teisiti. koolides äh, peaksime olema suutelised mõtlemist muutma. kohalikud kogukonnad etendavad tähtsat rolli seepärast on tähtis, et struktuurifondid, ühtekuuluvusfondid aitavad kaasa edusammudele. ja tulevikus muidugi kindlasti soovin esitada muudatusettepaneku. variraportööridest järgmine. Teória statistiky, ktoré sa týkajú obehového hospodárstva kui me vaatame, mida ütleb statistika ringmajanduse kohta, siis saab see, see selgeks, et see ei ole hea ei eh, keskkonna ega meie majanduse arengu ega meie inimeste tervise jaoks. ma leian, et järgmisel nädalal on ette, komisjon on esitanud mitmeid dokumente ringmajanduse edendamise kohta sellest räägiti juba kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, kui äh, ühtekuuluvuspoliitika vastu võeti, ma leian, et nüüd oleks küll nagu viimane aeg, et liikmesriigid hakkaksid kõiki neid plaane ka ellu viima. kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks meie komisjon juba töötas välja oma seisukohti väljendava dokumendi sealt oleks olnud lihtne edasi minna oma. me oleme, saime meie arvamuse koostaja seisukohad, need on minu arvates tähtsad. ma leian, et on oluline ökoloogiline uuendumine, teadusuuringute kaasamine, arendustegevus, selleks, et me suudaksime taaskasutada ja taastöödelda ka eh, kohalikul tasandil ja kaasata selleks nii kohalikku tasandit kui ka piirkondi. see aitaks tegelikult ka tõsta tööhõive määra ringmajanduse kaudu kui me räägime tühjadest klaaspudelitest, majapidamisprügist, eh, ka ne-, sellele me peaksime oma tähelepanu keskendama, me peame oma tarbijaid suunama selleks, et nad aitaksid kaasa ringmajanduse käivitamisele, meil on oluline läbi viia teavituskampaaniad, muuhulgas ka õpp, õppeasutustes näiteks koolides. järgmise sammuna õnnestub meil siis avaldada senisest suuremat survet ka liikmesriikidele, selleks et asi edeneks. selles osas on ju mitu, mitmeid liikmesriike, eh, kus areng on olnud väga rõõmustav Äh, jah, kõikides liikmesriikides toodetakse inimese kohta olmejäätmeid, küsimus on aga ainult selles, mitu kilogrammi inimese kohta. mõnes liikmesriigis on keskmisega võrreldes kolm korda suurem selline jäätmete hulk. ma leian, et me peame pöörama siinkohal tähelepanu ka äh, Eh, nendes sektoris tööt-, töötavatele inimestele, sellepärast et jäätmete ümbertöötlemise puhul on töötajad väga sageli olukorras, kus nende tervis on ohustatud. härra Tomašitsit ei ole, seekord annan sõna härra äh, Austrevitšusele. meie fraktsioon alati tugevalt toetanud üleminekut ringmajandusele on väga oluline pikaajalise majanduskasvule ja konkurentsivõimeline Euroopas ning samuti kohalikule regionaalsele arengule Euroopa ei tohi olla ühiskond, mis ära viskab, eurooplased peaksid äh, tegutsema vastutustundlikumalt, äh, töödeldes tooteid ümber võimalikeks potentsiaalseteks äh, ressurssideks, peame avama avaluste akna uutele töökohtadele ja majanduskasvu võimalustele, selleks on muidugi vaja vaprust, reaalset tegevust, kuid peaksime kindlasti olema ambitsioonikad ja võtma vastu väljakutsed, mis kaasnevad ringmajandusega ning muidugi on see seotud ühtekuuluvuspoliitikaga. ootan raportit, ootan eelseisvat koostööd ning isiklikult lisaksin, ma arvan, et on tohutud võimalused, mis on seotud biomajandusega see biopõhine ühisettevõte on, ma arvan, väga oluline, me oleme sellest varem ka regikomisjonis rääkinud, rääkinud sellest väga spetsiifilisest ringmajanduse osast, tänan. suur tänu, härra von Mittenburg. proua Tomatšitš siiski jõudis enam-vähem õigel ajal kohale, seega saab ta sõna variraportöörina ringmajanduse osas I am very sorry first because I have kõigepealt vabandan, tõesti pidin käima kalanduskomisjonis, aga räägin horvaadi keeles um,. Naša trenutačna upotreba resursa ressursside kestlik kasutamine on väga oluline. meil on tegelikult vaja rohkem ressursse, kui meie eh, planeet Maa suudab toota Äh, on ette näha, et eeskätt keskklassi tarbimine kasvab lähiaastatel kohutavalt suurte numbriteni. vaatame äh, plastmaterjalide kasutamise tavasid. enamasti lendavad kõik plasttooted prügikasti. aga Vahemereäärsetes riikides on näha kohutavaid äh, vaatepilte, kui ulatuslikke alasid katab äh, plasträmps, äh, müll, plastpraht. ja see kulgeb niimoodi piki Vahemere ääseiraniku alasid tegelikult on nii, et me asume tegutsema probleemi lahendamises alles siis, kui olukord on väga terav, kuid tegelikult see on selle äh, tulemus juba täna näha, et me oleme äh, võimetud äh, plasttooteid ümber töötlema. praegune lineaarne majandus tegutseb põhimõtte järgi tooda, kasutaja, viska minema. meil on vaja kestlikumat lähendamist, kestlikumat tootmisahelat me peame vaatama, kuidas me suudame toota nii, et me pärast suudaksime eh, ka, ka, kasutust leidmata materjalid ümber töödelda. meil on vaja silmas pidada muuhulgas ka teadustehnilisi saavutusi, selleks, et siinkohal edasi minna, kuid selleks on tarvis, et poliitikud ja otsustajad teaksid nendest teadustulemustest selleks, et neid oleks võimalik siis ka rakendada toetan Euroopa äh, Keskkonnaagentuuri raportit ja selles viimases raportis rõhutatakse äh, toodete kujunduse teemal rääkides, et millised uued tootmistendentsid võiksid meie kõigi elu lihtsustada ja, ja jäätmemajanduse öö, äh, osatähtsust vähendada, kui me räägime 3D printeritest või mobiiltelefonidest, need võiksid samuti olla osa ringmajandusest, kuid ei ole lihtsalt nii, et lineaarselt me anname nad üle laua ja siis hakkame neid ümber töötlema, me peame lähtuma nendest materjalidest, materjali taaskasutamise vajadusest, eh, mida eh, need tooted sisaldavad ettevõtlussektor peab ka olema siin proaktiivne ja vaatama, eh, millised tooted, tooteid toetada ja millised tooted on innovaatilised. väga paljudele riikidele on eh, ringmajandust puudutavad eh, reeglid suhteliselt keerulised aga langetatud otsused on tarvis täita ja ellu viia seetõttu on meil vaja instrumente, mis äh, õhutaksid liikmesriike tagant ringmajandust edendama. samaaegselt me peaksime tegema ebamugavaks äh, ühekordselt kasutatavate toodete tootmise. ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende, mein Kollege Papadimoulis proua juhataja. minu kolleeg Papadimulis peab praegu ühes teises komisjonis hääletusest osa võtma ja sellepärast võtsin meelelt üle tema rolli sõnavõtu osas. minu arvates on meil vaja lahendada ringmajanduse eh, rakendamise ees seisvaid tõkkeid ja see hõlmab muuhulgas VKE-de eh, konkurentsivõimelisuse suurendamist ja ka loomulikult äh, seda tegevust toetavate investeeringute olemasolu. minu fraktsioon soovib eraldi toetada seda, et tegemist on äh, kahe asjaga, mis on omavahel seotud. me pidevalt arutame, äh, et me peaksime töötama kliimamuudatustele aktiivselt vastu, aga samas ei tohi me unustada, et selline olukord tekitab sotsiaalset ebavõrdsust. ja selleks, et eh, innovaatilisust võimatada, töökohti luua, eh, et ette, noored ettevõtjad tekiksid selleks, et eh, tekiksid uued idufirmad, VKE-d erinevates geograafilistes piirkondades Eh, selleks on oluline ka erinevate taastuvenergiaallikate kasutuselevõtt. Need, see annab otsustava tähtsusega lahendused selleks, et tagada Pariisi kliimakokkulepe, eh, kokkuleppes eh, sätestatu elluviimine. me peaksime inimtekkelist mõju kliimale vähendama, pehmendama ja vaatama, kuidas me kasvuhoonegaaside heitmeid öö, vähendaksime. sel põhjusel on see erakordselt oluline, et nendes riikides, kes saaksid mängida senisest suuremat rolli ringmajanduses, et neile saaks osada ka senisest enam, senisest aktiivsem ühtekuuluvuspoliitika raportöör juba viitas sellele, et just kohalikul tasandil on mängida erakordselt tähtis roll just ringmajanduse põhimõtete elluviimisel. on vaja nii avalikke kui eraõiguslikke investeeringuid äh, selleks, et äh, muuhulgas tulla toime äh, kvaliteetse jäätmetöötlusega ja toota biomassi see kõik moodustab ka eh, need mõtted moodustavad osa sellest, mina täna raportöör juba käsitles. see ei ole mitte ainult meie eh, eh, komisjoni teema, see ei ole regionaalpoliitika küsimus, see on väga oluline tööstuspoliitika, aga ka teiste valdkondade teema kokkuvõttes tahaksin öelda, et jah, ringmajanduse edendamine ja selle järele nõue on väga hea ja vastavat siselist, vastavat teemat käsitlesime ka äh, täiskogul, aga kas oleks kuidagi võimalik, et kõige selle juures, mida me siin arutame, Äh, taaskasutust, sest rääkides, et et me peaksime võib-olla taaskasutuse asemel rõhutama äh, ühekordselt kasutatavate toodete tootmist. tänu, proua D'Amato. aitäh, proua juhataja, tänan ka kolleegi me töötame kindlasti tihedas koostöös ringmajanduse teemal. uued majanduse edendamise põhimõtted on oluliselt, me oleme vastavad meetmed ka juba vastu võtnud selleks, et toetada tarbijaid, selleks, et üleminek lineaarmajanduselt ringmajandusele oleks äh, teostatav me peame eh, tooteid kestlikult kasutama ja need tooted peavad olema taaskasutatavad selleks, et kaitsta meid endid ja keskkonda. me oleme püsitanud siin terve rida eesmärke ja selle juures on eh, väga oluline, et vastuvõetud programmid koostamise järel ka tõepoolest ellu viidaks me peame hoolitsema selle eest, ah, me peame hoolitsema ka selle eest, et Horisont kakskümmend kakskümmend vahendid eh, leiaksid siinkohal asjaomast kasutamist. ma leian, et komisjoni teadmises sisalduvad ka mitmesugused seadusandlikud ettepanekud see puudutab jäätmemajandust, eh, veebikaubandust, eh, ma leian, et kui me räägime tegevuskavades, keskenduksime me minu arvates eeskätt just jäätmemajandusele ja jäätmete ümbertöötlemisele, see on väga oluline, et selles vallas tõesti tulemusteni jõuda. pärast pikki läbirääkimisi suutis parlament kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal nõukoguga kokku leppida asjaomases seaduspaketis. ja ma leian, et selle seaduspaketi elluviimisel suudame saavutada tõelisi tulemusi äh, jäätmemajanduse vallas ja jäätmete ümbertöötlemisel, liikudes edasi niimoodi kindlamini ringmajanduse suunas. kui me räägime ringmajanduses, siis ma tahaksin nimetada seda, et prügi mahapanek, jäätmete ümbertöötlus ja, või nende jäätmete mitte ümbertöötamine on äh, asjaolud, mille puhul peab meie peame olema sajaprotsendiliselt maksimaalselt aktiivsed, et sellele lõpp teha ma leian, et äh, ka jäätmetöötluse kaudu on võimalik luua öö, äh, uusi töökohti. igal aastal on meil ka keeruline olukord öö, äh, toiduainete raiskamisega, igal aastal me räägime kaheksakümne kaheksast miljonist tonnist. see on raiskamine. see läheb meil maksma sada kolmkümmend miljardit eurot me saaksime siin olulisel määral saavutada kokkuhoidu, kui eh, toiduainejäätmeid ümber töödeldaks me oleme Euroopa Parlamendi poolt korduvalt andnud soovitusliku iseloomuga eh, nõuandeid, püstitanud soovitusliku iseloomuga eesmärke, neil on soovituslik iseloom see ei kohusta mitte midagi, ma leian, et me peame esiteks olema oluliselt karmimad, oluliselt auahnemad eesmärkide püstitamisel ja samas eh, tagama selle, et need kannaksid kohustuslikku iseloomu liikmesriikide jaoks. ja kui me seda eh, tõesti suudame, siis me suudame eh, tagada ringmajanduse läbilöögivõime me ei tohi minna siinkohal äh, kompromissidele. me peame tõepoolest aastani kaks tuhat kakskümmend eh, tegema olulisi edusamme selleks, et eh, jäätmemajandusega saaks kõik korras ja et prügilates Eh, oleks aru saada, mis seal on ja kuidas seda ümber töödelda. veel kaks kõnelejat, härra Roope kõigepealt. Ačiū gerbiamą pirmininkę, gerbiami kolegos. Iš tikrųjų labai džiugu, kad praktiškai esam. Kallid kolleegid, mul on väga hea meel selle üle, et te olete minuga samal arvamusel jah, ma mõistan teie soove, et viimane aeg on püüelda kõrgemate ja auahnemate eesmärkide suunas. siis kannab meie tegevus ka vilja me peaksime kokku leppima Euroopas ka tähtaegade suhtes, eh, mis puudutab üleminekut ringmajandusele. mul oli väga hea meel, kui ma täna uudistest lugesin, et näiteks eh, Leedus eh, on võetud suund rohelisele energiale üleminekule Äh, selleks, et äh, Leedu muutuks üleni roheliseks äh, energiavarustuse küsimuses. ma tahaks kangesti, et võrreldavaid eesmärke püstitaksid kõik Euroopa Liidu liikmesriigid. miks me ei peaks endale võtma kohustust linnade ja valdade val-, valgustust tagada rohelise energia toel ja kui majandus näeb eh, sellel mõttekust ja kasu, siis ta hakkab sellesse ka investeerima. Roh-, siis hakatakse ka rohelise energiaga kauplema. on väga oluline, et rohelise energia tootjatel oleks ka öö, eh, õiguskindlus ja tegevuskindlus Need oleks eesmärgid, mis tuleks kirja panna sellesse raportisse. aitäh, härra Van Nistelrooy. Er eh, mul on väga hea meel, et eh, selle lähenemisviisi suhtes on nii laialdane ulatus, ütleb härra Van Nistelrooy. ma leian, et veebruaris või märtsis kui me räägime COP kahekümne ühe valgusel regionaalpoliitikast, äh, siis Pariisi kokkuleppe rakendamisest ja eesmärkide saavutamisest, siis ma olen märganud, et äh, piirkondadele saabuvad mitmed kokkulepete punktid üllatusena. ma leian, et me võime olla uhked selle üle, kui mulle öeldakse, et viis koma kaks miljardit eurot eraldatakse ühtekuuluvusfondist mm, jäätmemajanduse edendamiseks. me ju näeme, mis siin toimub kuid millised on olnud arengud ja saavutatud on nii mõndagi, käisin kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal Bratislavas, see on Euroopa kõige rohelisem pealinn. ja kodanikke eh, on vabastatud mitmesugustest koormatest ja eh, teha, minnakse edasi seitsme peri-, penikoorma sammudega viimane märkus. võimalik on kohutavalt palju asju, uued äh, tehismaterjalid ja nii edasi ja nii edasi. aga ainus, mis meil on alailma puudu, on teave Eh, kuidas eh, me teame, kuida on võimalik kõike kasutada, näiteks selleks, kui lapsed rannas mängivad, eh, seejärel on see võimalik ka ümber töödelda ja kui me räägime biotoodetest, siis neid on tõesti lugematu hulk. lisaks kõigele me muudkui aga toodame jätkuvalt plastist tooteid ja mänguasju Eh, mille ümbertöötlemine eh, ei ole üldse võimalik. suur tänu. ja nüüd Euroopa Komisjoni nimel proua Milodinova. suur tänu, proua esinaine. väga positiivne kogemus on kuulda kõiki neid eh, nägemusi ringmajanduse kohta ja selle olulise kohta meie majandust ja meie jätkusuutlikku üleminekut arvestades. regi on alati paketti väga tugevalt toetanud, regionaalpoliitika äh, osaleb juba palju ringmajanduse teemades, kui see pakett äh, välja tuli, siis äh, eeski-, määrused olid juba olemas, seal ei olnud ringmajanduse sõna küll oli, aga jäätmekäitlus ja innovatsioon ja teised toetuse ettevõtetele, see kõik on juba olemas ja oleme selle kallal töötanud juba ammu, toetanud jäätmekäitlust aastakümneid. juhtekuuluvuspoliitika vahenditest palju on ära tehtud ja muidugi on potentsiaal edasiseks arenguks. tahaksin juhtida tähelepanu kahele aspektile. üks jäätme käitluse vahendeid, me kuulsime viiest miljardist, see on väga positiivne. eelmisel perioodil sellega võrreldes näeme nüüd, et on toimunud muutus, rohkem on ennetust, rohkem on taaskasutust, äh, ümbertöötamise kõrval on äh, mehhanismid äh, kollekt-, sorteer-, prügi sorteerimiseks äh,, on viise, kuidas äh, inimesi aidata nende igapäevases elus. muidugi on endiselt vaja infrastruktuure, äh, suuremate äh, jäätmekäitlusettevõtete osas, toetame ka regioone selles osas. räägiti prügilatest ja uudis on ex-ante tingimuslikkus jäätmete osas. see on jäätmekäitlusplaanidega seos, see on ühtlasi väljakutse, sest loomulikult liikmesriikidel oli vaja jäätmekäitlusplaane, kuid see si-, seos oli investeeringute suunamiseks äh, jäätmepüramiidi kontekstis. ma ei ole prügilate osas midagi näinud. ma arvan, et see on väga positiivne, et me nüüd ühtlustame oma investeeringud Euroopa Liidu akiiga ka selles küsimuses. samuti me näeme suurt toetust ka piiriülesele makroregionaalsele koostööle. ringmajandus on tõesti olemas juba paljudes meie tegevusvaldkondades. mida tahaksin aga rõhutada eraldi veel, on toetus, mida osutame innovatsioonile. Te kõik äh, olete kuulnud arukast spetsialiseerumisest korduvalt. see oli alt üles liikuv protsess. nelikümmend üks miljardit temaatilise eesmärgi kontekstis. ringmajandus äh, on äh, regioonid ka välja valinud. Neil ei ole täpset äh, äh, su-, summat äh, võimalik öelda, kui palju me siin osaleme ringmajanduses, kuid see, kuid aruka spetsialiseerumise kontekstis on see siiski väga oluline. tõhususe osas räägiti biomajandusest, ka see langeb aruka spetsialiseerumise konteksti. see on võimalus Euroopale, nagu te teate, Hiina ei soovi enam importida äh, meie plastikjäätmeid, see on nüüd äh, võimalus välja vahetada plastik teiste toodetega, biomajanduse toodetega. see käib aruka spetsialiseerumise innovatsiooni alla, see on meie tavaline infrastruktuuri toetus ja lõpetuseks rääkisin, et tehakse juba palju, aga nüüd peame mõtlema, kuidas sellest saaks tõeline üleminek meie majandustes ja kuidas see jätkub läbi selle perioodi, aga ka võib-olla tulevikus ringmajandus on tõesti äärmiselt tähtis meie poliitikates, ka regioonide jaoks. seepärast ta ongi tähtis meie poliitikate jaoks, suur tänu! Thank you, thank you very much, Mr Skrlets! suur tänu ja nüüd härra raportöör, teil on sõna. Äh, äh, suur tänu, teen lühidalt. tahaksin tänada kõiki kolleege panuste eest tänasesse arutellu tahaksin hetkel võib-olla öelda nii palju, et äh, peab olema selge seos ühtekuuluvuspoliitika ja ringmajanduse vahel. peame ka mõtlema demograafiale, rahvastikupoliitikale, ühtekuuluvuspoliitikas toetuse saaja mõnedes liikmesriikides on probleeme noortega, kes lahkuvad maalt linnadesse, teistesse riikidesse, välismaale, sest nad ei leia koha peal tööd. ja see on just see, kus ringmajandus äh, saab abiks olla. olin hea, kuulsin hea meel, hea meelega komisjoni sõnu, et on tähtis kaasata arukas spetsialiseerumine ja töötada selle kallal see on ka üks vahenditest, mis tuleb kaasata. ja, ja saame niimoodi toetada ökoinnovatsiooni, uute materjalide väljatöötamist, mida on lihtsam ümber töödelda, aga nii saame ka välja töötada paremaid tooteid, mis on kestlikumad ja kergemini parandat- ja ka parandatavad ning avalikud hanked on viimane asi, tahaksin rõhutada sinna tuleb samuti sisse kirjutada ringmajandus, avalik sektor, äh, kohalikul tasandil saame niimoodi arengut toetada ning erasektor saab ka ise initsiatiivi üles näidata. Äh, rahvusvaheline standardiorganisatsioon võttis hiljuti vastu jätkusuutliku äritegevuse mudeli, kus on ka ringmajandus äh, on kehtivad normid, keskkonnastandardid ja nüüd on meil siis ka erasektori poolt kasutatavad standardid olemas. nii et äh, era- ja avalik sektor saavad koos M-süsteemis tegutseda ja töötada ringmajanduse kontekstis. suur tänu veel kord kõigile sõnavõttude eest ja ootan edasist koostööst variraportööridega. märtsis esitate siis raporti projekti, jah? siis saame hääletada mais ilmselt, äh, palju edu ja edu ka töös variraportööridega. Läheme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde see on äh, meie arvamus eelarve heakskiitmise menetluses aastaks kaks tuhat kuusteist ja räägime komisjoni eelarvest. eelarve kontrolli komisjon valmistab hetkel ette oma raportit, äh, mis tegeleb komisjoni eelarve täitmisega aastal kaks tuhat kuusteist. Regi koostab arvamust, kus mina olen raportööriks täna tutvustan oma arvamuse projekti peamiselt. räägime hinnangulisest veamäärast meie kulutusvaldkonnas ja vigade põhjustest, eelarve täitmisest praeguse programmperioodi ajal. selleks, et ajakavast kinni pidada, peab meie arvamus äh, olema valmis meie veebruari koosolekuks, seepärast ma tutvustan täna arvamuse projekti ja muudatusettepanekuid ootame kolmekümnenda jaanuarini, teisipäevani kell kaksteist null null, see on järgmine nädal. ja nüüd ma lähen Bulgaariale keele üle. head kolleegid mul on hea meel tutvustada oma raporti projekti meie komisjoni nimel. see puudutab eh, siis eh, komisjoni eelarvele heakski-, täitmisele heakskiidu andmist, see on oluline, sellel on oluline seos eh, ühtekuuluvuspoliitikaga, olles analüüsinud Kontrollikoja raamatupidamise aastaaruannet ja Euroopa Komisjoni peadirektori arvamust tutvustaksin arvamust äh, arvamuse koostajana. mul on hea meel täheldada, et nagu nagu me näeme veamäärast, siis see on alanenud viiest, viie koma kahelt protsendilt aastal kaks tuhat viisteist, nelja koma kahele protsendile aastal kaks tuhat kuusteist see näitab, et, äh, et olukord on paranenud ja korrektsioonimeetmed on toiminud, nii nagu komisjon ja liikmesriigid seda on läbi viinud ja esimest korda lisaks viimaste aastate jooksul Kontrollikoda väljastas märkusega arvamuse mm, aluseks olevate tehingute kohta, mis on seotud aasta kaks tuhat kuusteist eelarvega siiski kontrollikoja raport näitab, et liikmesriikidel oli piisavalt aega ja võimalusi korrigeerida, parandada vigu enne, kui äh, neile sunniti peale finantskorrektsioon ja seepärast äh, veamäär võiks olla äh, palju madalam kui olulisuse künnis. seepärast saaks teha veelgi jõupingutusi veamäära osas. enamus vigadest on seotud riigi abiga. seepärast me kutsume komisjoni üles ennetavaid meetmeid võtma riigi abireeglite osas ühtekuuluvuspoliitikas. meile teeb muret, et ainult seitsekümmend seitse protsenti Äh, asutustest on määratud liikmesriikide poolt. kutsume liikmesriike ja komisjoni üles koostööle selleks, et see protsess lõpule viia. meie arvamuses väljendama muret viivituste pärast äh, programmide rakendamisel aastatel kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend, aastal kaks tuhat kuusteist eelarve kulukohustuste kogusumma jõudis kahe koma, kahesaja kolmekümne kaheksa koma kaheksa miljardi euroni äh, nende viivituste tõttu. Nendest äh, probleemidest äh, tuleb vabaneda, planeerides järgmist MFF-i. võtame teadmiseks kahe tuhande seitsmenda kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta strateegia aruanne Euroopa struktuuri investeerimisfondide rakendamise kohta Mm, ressursid olid kakssada seitsekümmend kaheksa miljardit eurot nendest fondidest. teiste sõnadega, rakendamine on nüüd saavutanud täie hoo ja see tõendab ühtekuuluvuspoliitika investeeringute lisandväärtust kõigis Euroopa piirkondades. keskmine väljamaksemäär kõigi instrumente osas oli ainult seitsekümmend viis protsenti aasta kaks tuhat viisteist lõpus, see näitab, et nende vahendite potentsiaali ei ole täielikult ära kasutatud. me leiame, et läbivaadatud finantsmääruse tekst aitab oluliselt kaasa nende vahendite kasutamise lihtsustamisele, parandamisele ja optimeerimisele praeguse programmitööperioodi jooksul. ja lõpetuseks pöördume komisjoni poole üleskutsega läbi vaadata algatus tulemustele keskenduv Euroopa Liidu eelarve ja näitajate tulemuslikkus selles kontekstis, et paraneks üldine äh, rakendamise tulemuslikkuse mõõtmise süsteem pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, tänan väga. see oli siis minu tutvustus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 härra juhataja. ja nüüd ma variraportööri Tamas Deutschi nimel tahaksin teha mõningad märkused. ta ei saanud täna kahjuks osaleda. on erakordselt rõõmustav, et veamäär aasta-aastalt väheneb. kuid meil selles osas on võimalik veelgi edasi minna kui riigiabi rakendamiseks ennetavaid meetmeid rakendatakse. reeglitele mittevastavus ei tähenda pettust, öeldi mulle. mitte, ei tähenda mitte ilmtingimata pettust. seepärast on väga oluline tõesti öö, äh, vaadata väga põhjalikult neid veamäärasid ja mitte asuda kohe sanktsioone rakendama. tahaksin viidata sellele, et liikmesriikidel on investeeringute puhul eh, täita väga suur roll selleks, et olemasolevaid rahalisi võima-, võimalusi täies ulatuses ära kasutada finantsinstrumentide kasutamisega olen raportööriga täiesti nõus, et praegune tase ei vasta meie ootustele. piirkondlikel äh, tasandil aga eraldatakse vahendeid, mida ei ole tarvis äh, tagasi maksta. see on, tagab selle võimaluse, et äh, programmid oleksid kasumlikud. härra Deutsch äh, esitab oma muudatusettepanekud äh, kirjalikult. suur tänu. järgmine variraportor on härra Voon, ma teda ei näe. siis proua Tomašitš. aitäh. lisada on tegelikult vähe siin on tegelikult ettepanekutes juba kõik haaratud. meetmetel on olnud positiivsed mõjud, aga tegelikult on võimalik saavutada enamat. tänan väga, nüüd proua Michel. jah, olen samal arvamusel proua raportööriga äh, ja nende ettepanekutega, mida ta on teinud resolutsiooni ettepanekusse, kuid ma leian, et meil on samas ka probleem sellega, et me peaksime siinkohal senisest rõhutama eraldatavate vahendite äh, kasinust. me oleme seda teemat varemgi arutanud. ma leian, et finantsmääruse kaudu ei tuleks mitte ainult vähendada veamäärasid, vaid eh, arvestada ka seda, kuidas neid vahendeid tõesti on otstarbekalt kasutatud. me peame lähtuma vajadustest, me peame tuletama eraldised vajadustest ja see aitab majanduslikke arengulünki eh, täita selleks, et veidi vähem arenenud liikmesriigid Eh, eh, kellel on väga suuri eh, soove just riiklike eraldiste suhtes, et nemad saaksid ka tegelikult käivitada programme, mis neil on kavas üle-euroopalise ja siseriikliku poliitika raames. suur tänu ja järgmisena härra Škrlets. suur tänu, proua Sinan, head kolleegid, väga lühidalt arvamuse projekt on tasakaalus, peamised teemad on mainitud, peame jääma tähelepanelikuks, võitlema edasi pettustega, olema ambitsioonikad, vähendama veamäära ja hoida ära rikkumise suutlikkuse toetamine peab jätkuma, läbipaistvusele tuleb samuti mõelda. suur tänu, proua D'Amato! aitäh, proua juhataja. ma olen väga paljude punktidega nõus, veamäär nagu juba rõhutati, on langenud nelja koma kaheksa protsendini kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. aga me peame samas tõdema, et äh, veamäär on tegelikult sisuliselt võttes üsna vähe langenud, äh, eriti kui arvestada, et nende protsentide taga on väga suured rahasummad. komisjon peaks äh, tegelikult jälgima, et vigu tehtaks lihtsalt vähem tuleb tõhustada äh, ühtekuuluvuspoliitikat, muuhulgas põllumajanduspoliitika valdkonnas. meil on vaja lihtsustatud lähenemisi selleks, et haldusaparaat oleks suuteline äh, vigu ära tundma ja ennetama endiselt tuntakse muret rahaliste vahendite ärakasutamise osas. ma ei kujuta üldse ette, kuidas alles jäänud aja jooksul on aastani kaks tuhat kakskümmend on neid eelarve kulukohustuste kogusummast eh, maksmata jäänud summasid veel ära kasutada seda enam, et äh, te teame juba täna, et juba eelmisel programmiperioodil olid äh, sellel negatiivne mõju. aktsepteeriti seda, et äh, see veamäär kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist oli selline, aga see oli oluliselt madalam kui eh, sellel programmiperioodil. rahastamisvahendite keskmine väljamaksemäär oli kõigest seitsekümmend viis protsenti. see näitab, et paljud liikmesriigid on ka pikendanud erinevate piirkondade arendamise projekte. ja on näha, et olemasolevaid võimalikke finantsvahendeid lihtsalt ja instrumente lihtsalt ei kasutata maksimaalselt ära. komisjon peaks äh, hoolitsema selle eest, et järgmisel programmiperioodil oleks haldusaparaat senisest kogenum ja suutlikum äh, finantsinstrumente ära kasutada. härra Voon, kas te olete nüüd valmis ja eelarve täitmisele heakskiidu osas sõna võtma? jah, vabandan, hilinesin pisut tervitan antud arvamust. kolleegid on juba näinud, et veamäär on taas langenud natuke, ühtekuuluvuspoliitikas veamäär on ka alanenud. paraku äh, prognoosides võib-olla nii palju keskendume, võib-olla nii palju, liiga palju keskendume veamäärale, räägin sellest äh, mõelda selle, mida me räägime eelarve kontrolli komisjonis, liiga palju äh, pöörame tähelepanu nõuetest, vastavusnõuetest kinnipidamisele, teeme linnukesi ristidesse, peaksime pisut sellest eemalduma ja vaatama tulemuslikkust teisiti e, tulevikus. et Euroopa Liidu vahendid, mida kulutatakse, annavad ka tulemusi ja järgmine punkt on, et tulevikus kui me arutame järgmise finantsraamistiku ühtekuuluvuspoliitika määruste reegleid, siis ma arvan, see on just võimalus, kus äh, mitte nii palju keskenduda vigadele, vaid just äh, tulemuslikkusele, et äh, eelarve annaks tulemusi. sellest me ju räägime kogu aeg äh, li-, äh, reeglite lihtsustamisest ühtsest äh, reeglite kogumist äh, kõigi suurte fondide jaoks, äh, lihtsamad kuluvariandid. tulevikus saab, see saab lihtsustamise vallas nii mõndagi, et võtta öö, nii regioonid kui toetuse saajad. arvan, nendele asja tuleb keskenduda selles arvamuses ja Äh, me olemegi teinud õigesti, keskendunud vigadele, aga samas osutanud ka sellele, mida tulevikus paremini saaks teha. suur tänu. kas on veel sõnasoovijaid? ei ole, sellisel juhul annan sõna komisjoni esindajale Claudine Gerile. Teil on sõna. tänan, proua Sinaine esiteks äh, tahan teid tänada teie tõesti äh, tasakaalustatud arvamuse eest ühtekuuluvuspoliitika kohta. siin märgitakse veamäära osas tehtud edusamme viimase kolme aasta jooksul. oleme nüüd allpool viie protsendi äh, määra esimest korda pika perioodi jooksul ja mainitakse ka korrektiivse tegevuse positiivset mõju nii liikmesriikide kui komisjoni poolt. uued nõuded perioodil aastaks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend peaks andma veelgi kahaneva veamäära tulemuseks, sest äh, aasta aruannetega on nõustutud ning et äh, jääkveamäär on alla kahe protsendi olulisuse määra. see on oluline muutus ja edusamm võrreldes äh, mitmeaastasusega eelmisel programmitööperioodil oleme juba nende uute nõuete mõju näinud esimestes aruannetes, mille komisjon sai veebruaris eelmisel aastal, seal oli aruandluse kohaselt veamäär alla kahe protsendi. nüüd aga tahaksin rõhutada äh, paari aspekti, mille üle ähm, mõelda. kõigepealt ma sooviksin, et oleks äh, muutus. punktis kolm öeldakse, et riigi abivead olid olulised. see ei ole faktiliselt õige, sest esimest korda käesoleval aastal kontrollikoda tõepoolest äh, märkis ära riigiabiga seotud vigade esinemist, kuid ükski nendest vigadest ei olnud mõõdetav. Nendel ei olnud, riigiabi vigadel ei olnud mõju veamäärale sel aastal. E, peamine vigade allikas on toetuskõlblikud kulud, avalikud hanked see on suur muutus võrreldes eelmiste aastatega, kus riigi abi ja eelkõige avalikud hanked, eriti aastal kaks tuhat neliteist, olid peamised vigade allikad. sooviti, et komisjon tegutseks ennetavalt, selleks et parandada riigiabi reegleid ja siin ma juhiksin tähelepanu komisjoni tegevuskavale riigiabi eeskirjade kohta, seda on ajakohastatud hiljuti seda tutvutas Konti komisjonis eelmisel aastal ka meie peadirektor. nüüd viivitused rakendamisel praeguste programmide puhul ning ametite nimetamine. Äh, tahaksin öelda, et hetkel on kaheksakümmend seitse protsenti ametitest nimetatud see, see puudutab üheksakümmend kaheksat protsenti eraldistest, nii et see ei ole enam probleem. meil on projektide selekteerimine käimas, nelikümmend neli protsenti. see peaks peatselt äh, maksetaotlusteni siis viima finantsinstrumentidest rääkides lisaksin ka seda, et seitsekümmend viis protsenti, millest Kontrollikoda rääkis äh, sel hetkel, kui äh, raport välja tuli, on nüüd jõudnud üheksakümne kolme protsendini, nagu komisjon äh, andis aru esimesel oktoobril. see on lõplik näitaja, nii et tõesti on toimunud suur edasiminek. ja lisaksin ka seda, et et maksed finantsinstrumentide osas praegusel finantsperioodil peaks ära hoidma nende fondide alakasutuse on performance tulemusest rääk-, tulemuslikkusest rääkides, ka siin on edusamme praeguse programmitöö perioodil, meil on nüüd kõikehõlmav kohustuslike indikaatorite süsteem tulemuste osas programmides ja nagu teate, üritame endiselt tõhustada tulemuslikkuse elemente edaspidi. suur tänu, suur tänu, kui võtate arvesse nii palju kui võimalik neid aspekte oma arvamuse projektis. suur tänu Äh, suur tänu kõikide kommentaaride eest ja selgituste eest ka Euroopa Komisjonilt. ma ootan muudatusettepanekuid. Äh, soovin teksti paremaks muuta, isegi kui ma täielikult teiega nõus ei ole sest äh, pro-, probleem oli aastal kaks tuhat kuusteist ikkagi olemas, me räägime, räägime heakskiidu andmiseks kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvele, kui asi on paranenud, seda parem. aga aastal kaks tuhat kuusteist oli see probleem endiselt olemas. suur tänu ettepanekute eest, kommentaaride eest, ootan siis muudatusettepanekuid, nagu ütlesin kella kaheteistkümneks teisipäeval, kolmekümnendal jaanuaril. ja siis on meil ka võimalus hääletada järgmisel koosolekul, kas on nii, jah? suur tänu ja sellega me lõpetamegi siis tänase koosoleku. tuletan teile meelde, et meil on ka kell kuus algamas vastuvõtt, olete igati teretulnud. suur tänu! Allow me to thank to the interpreters for today's long day. proua esinaine tänab ka tõlke tänase pika päeva ja toetuse eest.